tere pärastlõunat, lugupeetud kolleegid, alustame meie parlamentidevahelise äh, komisjoni koosolekuga äh, äh, rahvusvahelisel päeval, mis on suunatud naistevastase vägivalla kaotamisele. Istanbuli konvent-, Istanbuli konventsioon naistevastase vägivalla äh, vastane võitlemine äh, siseriiklikul ja Euroopa Liidu tasemel. kõneleja ütleb, et ta jätkab edasi leedu keeles. tahaksin teile teada anda, et tänasel äh, koosolekul koos liikmesriikide parlamentide esindajatega on meil esindajaid viieteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist ja Norrast ja meil on ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee esindajad kohal. ma tervitan teid kõiki südamest, mul on väga hea meel äh, teie äh, sõnavõttude üle, äh, mida me kuulame. Äh, soospetsiifilise vägivalla vastane võitlus on meie komisjoni jaoks väga oluline. me ise oleme võidelnud selle nimel, et Euroopa Liit ja komisjon liituks Istanbuli konventsiooniga, nüüd aga peab veel nõukogu ütleme oma sõna Euroopa Liidu liitumise kohta ma loodan, et nõukogu otsustab, et Euroopa Liit äh, liitub Istanbuli konventsiooniga lõpuks ometi. Euroopa Parlament on seda toetanud, meie jaoks on tegemist olulise sammuga naistevastase vägivalla äh, vastu võitlemisel. me oleme koostanud raporti ja meil me oleme komisjonile septembris saatnud ka erinevaid äh, küsimusi selle kohta, siis avaldati eduaruanne, mis käsitles Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga. me muidugi võtsime kuulda ka liikmesriikide parlamentide arvamusi. paar märkust tänase koosoleku kohta tahaksin teile teada anda seda, et tõlge on tagatud äh, kõigisse Euroopa Liidu keeltesse, välja arvatud äh, taani ja iiri keelde. ja meie koosolekud kantakse ka üle internetis. tahaksin sõnavõtjatel paluda piirduda lühikeste sõnavõttudega, sellepärast et äh, meil on kõnelejate nimekirjas väga palju kõnelejaid. ja paluksin ka, et te heidaksite vormi, mis on teie dokumentide hulgas, palun andke need kas saali teenindajatele või meie sekretariaadile või muudele töötajatele. aga alustame kohe. Lähme meie teema juurde, Istanbuli konventsioon ja liitumine Istanbuli konventsiooniga ja esimesena saab sõna proua Virginia Landbach, kes on Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktor ja tema tutvustab meile oma instituudi uurimust ja äh, selle tagajärgi ja esimesel kahel kõnelejal on kummalgi kümme minutit aega. aitäh, lugupeetud äh, proua Blinkevitš-Juute. meie jaoks on tegemist väga olulise hetkega mitte ainult, et me saame kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega, vaid ka liikmesriikide parlamentide liikmetega ning ma mõtlesin kahe tuhande kolmeteistkümnendale aastale, kui meie toona kaks pool aastat vana instituut alu-, avaldas esimese ettepaneku, et mida saab üldse mõõta naistevastase vägivalla puhul ja see ja meil ei olnud üldse mingeid ähm, küsimus oli, et kas meil ei ole üldse andmeid, mida mm, saaks võrrelda, äh, et kas äh, vägi, naistevastane vägivalla põhjus on lihtsalt see ebavõrdsus, et äh, et kas see on nii põhjus kui tagajärg ja kui me valmistasime ette indek-, teise indeksi, siis meil olid juba mõningad andmed, need on seni ka ainsad andmed, see oli Põhiõiguste Instituudi uurimus ja me üritasime siis vaadata, et mida tähendab see vägivald intiimpartnerite vahel, aga nüüdseks oleme teinud edusamme, osaliselt seetõttu, et me vaatasime, et kuidas me saaksime aidata Euroopa Liitu, et luu-, loodaks selline elementide äh, Äh, kogum, mis äh, on oluline ka Istanbuli konventsiooni seisukohalt, mis äh, võimaldaks meil mõõta selliseid vägivallavorme, mis on väga olulised, aga mida on keeruline mõõta. meil on vaja poliitilist pühendumust, meil on vaja kokkulepet, muidu me ei saa minna kaugemale. see hashtag MeToo näitab et kui selline uurimus oleks tehtud äh, praegu, siis oleks äh, avaldamise määr olnud palju äh, suurem kui siis, kui Põhiõiguste instrume-, instituut tegi selle uurimuse, sest inimesed räägivad rohkem sellest, nii et kolleeg Blondin annab meile ülevaate sellest, et mida me saame üldse mõõta ja me tõesti arvame, et me peame alustama sellise töö tegemist. aitäh, Virginia, selle sissejuhatuse eest, et tere pärastlõunat kõigile, ma loodan, et kõik, teil äh, läheb praegu hästi. ja minu päev algab tavaliselt sellega, et ma loen uuriseid ja inimesena, kes äh, oma tööna uurib äh, naist, soopõhist vägivalda, siis ähm, minu jaoks on see nii hea kui halb mõte. see on kohutav mõte sellepärast, et uudistes on väga palju õudseid lugusid sellest, kuidas ähm, naisi ja tüdrukuid äh, Ehm, kuidas nende suhtes rakendatakse vägivalda, kuidas neid äh, tapetakse, aga see on hea mõte sellepärast, et kui me äh, teada saame sellest, äh, oleme rohkem teadlikumad sellest, milline ebavõrdsus valitseb meeste ja naiste vahel ja kui me suudame mõõta seda ebavõrdsust, siis on see esimene samm suurema võrdõiguslikkuse suunas, see on samm, selles suunas, et meil, me äh, kujundaksime välja adekvaatsed poliitikad, et äh, neid ka rakendatakse ja nende rakendamist äh, kontrollitakse, et ähm, seetõttu selline mõttekäik oli ka so-, soolise võrd-, soolise vägivalla indeksi loomise taga. aga esimene kord ei olnud meil midagi võimalik avaldada, sest meil ei olnud andmeid, aga täna me räägiksime teile äh, Ähm, raamistikust, äh, kus me mõõdaksime siis vägivalla esinemissagedust, aga teeksime seda laiemas kontekstis. see mõõtmisraamistik äh, sisaldaks kolme äh, kihti. esimene kiht siin on andmete kompleks, mis mõõdavad kõige tavalisemat vägivalda, naistevastast vägivalda, mis on üldiselt kriminaliseeritud, sellised vägivallavormid, mille kohta on äh, kõige rohkem andmeid liikmesriikides. Neid andmed koondatakse komposiitnäita-, ähm, näitajasse, see võimaldab kombineerida väga keerukat äh, reaalsust, äh, avaldada selle kohta mingi ühtne, üks näitaja, see võimaldab meil võrrelda seda vägivalla esinemist ajas ja ruumis aga sellest ei piisa, see ei anna meile kõikehõlmavat pilti sellest nähtusest, nii et äh, selle mõõtmise teine tasand, teine tase, täiendavad näitajad, see hõlmab ka selliseid vägivallavorme, mida kirjeldatakse Istanbuli konventsioonis, mis on väga äh, ra-, rasked vägivallavormid, aga mida ei mõõdeta, näiteks äh, naiste suguorganite moonutamine, mis kohta ei ole ka väga konkreetseid võrreldavaid andmeid ja mõningate, äh, mõningate äh, vägivallavormide puhul ei ole veel äh, jõutud selle laialdase kriminaliseerimiseni ning kolmas tasand, kontekstuaalsed faktorid, see võimaldab veel mõista konteksti, milles vägivald esineb ja oluline on mõista siis seda konteksti ja naistevastase vägivalla seost. see tase Ähm, on ka seotud Istanbuli konventsiooniga ja see aitab meil mõõta neid trende vägivallavastases võitluses, et kas me näeme, et on trend, et stookimist äh, kriminaliseeritakse või seksuaalset ahistamist äh, kriminaliseeritakse, kas on äh, vägivallatsejate vastu suun-, vägivallatsejatele suunatud programme ja see tase tugineks väga suurel määral haldusandmetele. ning äh, kui nüüd minna selle komposiitnäitaja juurde, siis äh, eesmärk on, et meil oleks üks äh, näitaja, mis näit-, annaks meile ülevaate vägivalla ulatusest mingis liikmes, mingis riigis. aitaks meil mõõta liik-, võrrelda liikmesriike omavahel ja ka aja möödumisel. meil on siin esiteks äh, andmed vägivalla esinemissageduse kohta, füüsilise ja seksuaalse vägivalla kohta, aga ka naiste tapmise kohta, mis on kõige ekstreemsem vägivallavorm. Äh, kõik, naiste tapmise kohta ei ole kõigis riikides andmeid, seda ei võeta praegu arvutusele andmesse. teine eesmärk on mõõta vägivalla äh, raskusastet, selle mõju naiste eludele ja viimane on näitaja näitab naiste valmidust vägivallajuhtumeid avalikustada, kas nad räägivad sellest, kas neil on juurdepääs äh, toetusele, näiteks äh, ka kaitsele edasise vägivalla eest. nii et äh, selle näitajaga oleme, selle näitaja oleme välja töötanud kõigi kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks, tuginedes Põhiõiguste Ameti andmetele seda vaadates te siis saate teada, et äh, milline on teie koduriigi näitaja, aga saate ka võrrelda. ja siin on skaala ühest sajani, mida kõrgem on näitaja, seda hullem on vägivalla olukord. et äh, seda roh-, laialdasemalt on vägivalda, seda hullem, äh, seda rängem see on ja seda vähem sellest räägitakse me loodame, et äh, sellest näitajast on liikmesriikidel abi vägivalla nähtuse seiramisel, nad saavad aru, kui intensiivne see on, äh, nad saavad aru, äh, kuidas sellega paremini võidelda ning lõpetuseks räägiks peamistest järeldustest, mis me saime teha meie analüüsi tulemusena. esiteks, naiste tapmise kohta on andmeid umbes pooltes äh, Euro Euroopa Liidu liikmesriikides ja äh, juba nende andmete alusel me saame teha järeldusi, et iga päev tapetakse üks naine oma elukaaslase või endise elukaaslase poolt ja äh, seit-, seitsmekümnel protsendil füüsilise või seksuaalse vägivalla juhtumitest põhjustab see ka terviseprobleeme, ja peaaegu üks äh, ohver ähm, kahest Euroopa Liidus ei ole kellelegi rääkinud oma vägivallakogemusest, ei ole rääkinud ei politseinikele, ei arstile ega ühelegi sõbrale. nii et kui ma loen äh, uudiseid äh, täna, siis ma mõtlen alati sellele, sest et nähes seda, kui palju on praegu tunnistusi vägivalla ohvriks olemisest, siis ma mõtlen sellele, et võib-olla praegu on see aspekt muutumas, et võib-olla see vaikimine on kadunud, võib-olla hakatakse rohkem rääkima sellest tegelikkusest ja see tegu, tegelikkus on ju see, et naised on elanud oma elu vaikides äh, vägivalla ohvriks olemisest ja üritagem siis koos seda muuta, aitäh! suur tänu esimestele kõnelejate Virginia Langbak ja Blandin Molar. ja nüüd annaksin sõna Simona Lantsoonile, kes on naistevastase vägivalla ja koduvägivalla vastase ekspertgrupi aseesinaine. suur tänu, suur tänu kutse eest. räägin itaalia keelt mul on esimene võimalus äh, kõnelda niimoodi itaalia keelt ja kasutada tõlgi abi, kasutan seda võimalust. nagu te hästi teate, Grevio ekspertrühm, mis äh, siis jälgib Istanbuli konventsiooni äh, teemasid, on tegeleb äh, konstruktiivse dialoogiga, eesmärgiga ühtlustada õigusakte ja poliitikaid vastav, vastavalt siis Istanbuli konventsioonile aastal kaks tuhat kuusteist märtsikuus koostasime küsimustiku äh, Previo poolt. Äh, selles on kajastatud kõik kõik äh, konventsiooni paragrahvid. see jagati välja äh, Monacos, Austrias, Taanis, Saksamaal. jälgime ka Albaaniat ja Montenegrot. ning äh, järgmisel aastal Šveits, Portugal, Prantsusmaa Soome ja veel teisigi riike. kakskümmend seitse riiki on juba ratifitseerinud konventsiooni, see on väga hea. nii et oleme saavutanud kahekümne viie ratifitseerimise määra nii et me saame ekspertgruppi äh, laiendada, nii et Grevio kasvab kümnelt liikmelt viieteistkümnele. ja siis saame rohkemaid riike jälgida mis on siis meie esimese järelevalve tulemused. me just äh, avaldasime raporti, äh, puudutab siis Monacot ja Austriat. tulemas on ka Taani ja Albaania. nii et hetkel on natuke keeruline teha kokkuvõtteid, sest tegelikult on ainult neli riiki, mille osas me oleme lõpule viinud järelevalve siiski mõningaid järeldusi võime juba teha. oluline on hakata nende erinevate aspektidega tegelema. kõigepealt andmete küsimus. Äh, äh, haldusaspektid. see võimaldab jälgida seda, mis konkreetses riigis toimub, andmed, mis, mis on pärit kohtusüsteemist, korrakaitsjatelt, tervishoiusüsteemist. Neid andmeid äh, on vajalik koguda ja, ja kui me saaksime andmete kogumise süsteemid ajakohastada, oleks see väga oluline, teadlikkust äh, nende andmete vajalikkuse osas oleks samuti tarvis tõsta. ja see võimaldaks meil äh, edendada poliitikaid, mis tuginevad nendel andmetel. statistika on peamiselt äh, hinnangud, kui meil oleksid äh, ulatuslikumad andmed, siis saaksime ka poliitikaid muuta naistevallase vägivalla kontekstis. teine oluline teema hool, hoolitsuskohustus, mis on kõigil riigi esindajatel. inimesed on ju need, kes töötavad institutsioonides, seni kui meil puudub arusaamine sooküsimustest, gender understanding, on meil raske vaata üle stereotüüpidest ning äh, mõnikord võetakse asju iseenesestmõistetavana tegelikult oleks meil vaja kultuurilist revolutsiooni, ühist jõupingutust selleks, et kõikidel tasanditel võiks aset leida muutus. see mõtlem-, seda mõtlemise muutust on raske saavutada kõikidel tasanditel. on raske leida riiki, kus kõik sätted kõikidel tasanditel oleks vastavuses Istanbuli konventsiooniga. Ähm, karistusseadustik, äh, tsiviilseadustik, seal, seal oleks vajalik selleks, et, äh, et kõik oleks läbipaistev. me oleme täheldanud, et koduvägivalla osas olen see, on, on see vajalik. oleme teinud, meil on selle kohta andmeid, kuid on ka veel teisi vägivallaliike, mida konventsioon kirjeldab. palju räägitakse koduvägivallast? laste küsimus näiteks aga on endiselt problemaatiline. väga sageli süüdistatakse Istanbuli konventsiooni selles, et ta oleks justkui perekondade vastane. see ei vasta tõele, me ei ole kindlasti perede vastu, vastupidi. Need, kes perekondades äh, käituvad vägivaldselt, nemad on perekondade vastu. selle probleemiga tuleb meil tegeleda koos. naiste, äh, laste küsimus, äh, vahendus eestkoste, äh, sellised asjad, mis võimaldavad äh, lapsi vägivaldadest perekondadest eraldada. Äh, mõni, mõningatel juhtudel laste, lapsi ei kaitsta ja see on tõsine probleem. ka rändeprobleem on lahendamata probleem sundabielud Äh, naiste genitaalide moonutamine, vägivald aumõrvade kontekstis. see kõik on lahendamata probleem, mida, mida hulgas. mõned liikmesriigid väljendavad äh, reservatsioone nendes küsimustes see puudutab ka ohvrite hüvitamist. on, siin on nähtavad teatud tendentsid, ma arvan, et siinkohal peaksingi lõpetama. suur tänu. ja järgmisena saab sõna proua Eva Pastrana kes esindab Euroopa Nõukogu juures Euroopa programmi, inimõigustealane koolitus, õigusvala, õigusvaldkonna töötajate. suur tänu, tänan kutse eest, vastutan Euroopa Nõukogu programmist inimõigustealane koolitus õigusvaldkonna töötajatele, HELP on selle programmi tuntum nimi. ma räägiksin nüüd sellest lähemalt Äh, int-, tegemist on kursustega naistevastase vägivalla ja koduvägivalla teemal. Äh, see puudutab äh, Euroopa Nõukogu geograafilist ulatust ning edasi räägiksin ka tulevasest partnerlusest Euroopa Liidu ja HELP-i vahel. mis on HELP? eesmärgiks on tõepoolest aidata õigusala töötajaid, kohtunikke, prokuröre, advokaate et nad rakendaksid inimõiguste standardeid, Euroopa inimõiguste standardeid oma igapäevases töös, peamiselt koolituse läbi. Helpi edu tugineb kahel sa-, koostisosas, kõigepealt võrgustik, mille moodustavad kohtunike koolid ja advokatuuri, advokatuurid Euroopa Nõukogu äh, riikides pluss partnerid teine, me pak-, meie edu tugisammas on meie tasuta internetikursused. Need on meie veebiplatvormil olemas. meil on üle kahekümne tuhande kasutaja täna ja siin on näha, kui suurt huvi tuntakse kõikjal Euroopas internetikoolituste vastu. meil on neli korda rohkem inimesi täna kui kolm aastat tagasi ja mida, mis neid inimesi huvitab äh, meie HELP-kursuste juures? seda saab kasutada poliitika tegemise vahendina, seda saavad kasutada teie parlamendiliikmed näiteks, muud otsustajad, me tegeleme erinevate teemadega, nagu näiteks mittediskrimineerimine, andmekaitse, äh, töö õigused, väärkohtlemine, varjupaik, Euroopa Inimõiguste Konventsioon, inimkaubitsemine, väga huvitav kursus, alustasime sellega kuu aega tagasi, laste õigused, sellega tegime algust eile, tähistamaks rahvusvahelist lastekaitsepäeva ja see, millele keskendume täna, naistevastane ja koduvägivald. see kursus Äh, algas täna ja avalikult äh, teatame sellest lähipäevadel. see on väga tähtis, tegemist on ühisalgatusega, mis ühendab erinevaid Euroopa Nõukogu allüksusi, inim-, erinevad inimväärikuse osakond ja HELP programm, näiteks naistevastane vägivald ei ole mitte ainult inimõiguste rikkumine see on ka tõsine naiste diskrimineerimine. sellel võib olla palju erinevaid vorme, nagu just kuulsime. seksuaalne äh, ärakasutamine, füüsiline vägivald, majanduslik surve, jälitamine, genitaalide moondamine, sundabielud. Need, äh, sellel kursusel on kuus moodulit. esiteks naistevastase vägivalla, koduvägivalla mõistmine teine rahvusvaheline ja Euroopa õigusraamistik. rõhk on selgelt Istanbuli konventsioonil, millega Euroopa Liit on liitunud. kolmas, kuidas ületada tõkked, ligipääs äh, õigussüsteemi nende naiste jaoks. edasi äh, kriminaalõiguse vahendid enne kohtumõistmist uurimise ajal, pärast kohtumõistmist, õiglane kohtuotsus, kuidas selleni jõuda, siis tsiviilõigusalane tegevus ja lõpetuseks alternatiivne tüliküsimuste lahendamise mehhanism. siin on äh, nende, nendest kursusest mõned äh, fotod. see on Bridget O'Lowlini kursuse tutvustus, tema on Istanbuli konventsiooni järelevalvemehhanismi esindaja. oluline on mõista, et kui Euroopa Nõukogu äh, selle koolituse välja töötas, siis me ei tahtnud mitte ainult teadmisi edastada õigusraamistiku kohta. samuti tahtsime muuta suhtumisi, oskusi edastada. ja see on peamine. sellepärast äh, oleme kaasanud ka päriselu juhtumid, kohtupraktika, olulisemad juhtumid, mis on Euroopa Euroopa jurisprudentsi mõjutanud, puudutab nii Strasbourgi kui ka Luksemburgi kohut. rahvusvaheline raamistik, keskendudes Euroopa süsteemile, aga nii Euroopa Liidus kui Euroopa Nõukogus ja, ja nagu teiste HELP-i kursuste puhul, see on igati interaktiivne. näiteks siin on meil äh, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikud selgitamas olukorda Euroopas ja kui kahjulikud on soostereotüübid. siin on meil ka ekspertide videod, Itaalia kohtunik, Saksa prokurör, Bulgaaria kohtunik äh, Strasbourgi inimõiguste kohtust siin me näeme, kuidas need kuus äh, moodulit välja näevad, kuidas üks moodul välja näeb, kuidas mõista naistevastaste koduvägivalda. ja edasi, see on meie, meie potentsiaalne ulatus. Euroopa Nõukogu on nelikümmend seitse liikmesriiki, kaheksasada kolmkümmend miljonit äh, elanikku kokku peame olema äh, tõhusamad. meil on regionaalne lähenemine mõnikord, nagu näiteks Lääne-Balkani riikides, Venemaal, Türgis. ja samuti Euroopa Liidu kontekst oleme keskendunud samuti teatud juhtudel sellele regioonile. ja lõpetuseks tahtsin veel kord üle kinnitada, et HELP programm toimib, järjest rohkem nõutud on meie kursused ja tahaksin paluda teilt toetust edendamaks, tutvustamaks seda kursust teie institutsioonides, parlamentides, kohtusüsteemis, advokaatide seas. me paluksime ka, et te abistaksite meid, et avaldamaks survet komisjonile selleks, et meil oleks rohkem vahendeid inimõiguste alase koolituse jaoks. Euroopa, Euroopa Liidu projektidest üks puudutab radikaliseerumise ennetamist, äh, ohvrite õigused ja teile teadmiseks, tänapäeval peame tegema tihedalt koostööd. ükski institutsioon ei saa hakkama üksi, meil on järjest kasvavad väljakutsed, populism, natsionalism, ksenofoobia, sotsiaalne ebaõiglus, paljud teised teemad kerkivad esile, mille kallal peame koos töötama. ja Euroopa Nõukogu ressursid on piiratud, meie eelarve on vähem kui null koma null kolm protsenti Euroopa Nõukogu eelarvest ja parlamendisaadikud ei ole sellest täielikult äh, teadlikud ja ma tänan teid toetuse eest. Äh, soovin, et aitaksite meil survestada Euroopa Komisjoni, et me saaksime paremini kaitsta inimõigusi Euroopas. Like suur tänu, Eva Pastrana, järgmisena saab sõna Jonna Pietrovska, kes on Feminate K fondi president Poolast. aitäh! suur tänu kutse eest äh, siin kõnelda mul on küllalt pikk ettekanne. tekst on äh, mul poola keeles. alustuseks ütleksin, et Poolas on praegu keerulised ajad. esiteks lühidalt räägiksin Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisprotsessist Poolas, kuna see ei kulgenud väga suvi, sujuvalt naisõiguslased, ka minu organisatsioon sealhulgas, äh, pidid võitlema selle eest ja meie pidime äh, tutvustama seda, kuidas äh, Istanbuli konventsioon abistab vägivalla all kannatavaid naisi ja kuidas see aitab vägivalda ennetada ja saan ka rääkida sellest siis, kuivõrd sellest kasu on olnud ja kuidas selle rakendamine kulgeb aastal kaks tuhat viisteist kirjutas Poola äh, alla, äh, president äh, Komorovski kirjutas sellele alla ja augustist kaks tuhat kuusteist on see Poolas jõustunud ja siin on siis pilt presidendist allkirjastamisel, tal endal oli ka kusjuures teatavaid reservatsioone selle suhtes. vastuolijad väitsid, et konventsioon äh, on vastuolus Poola kultuuriliste ja religioossete traditsioonidega. ja et see olevat justkui sõjakuulutus Poola kultuurile ja äh, usutraditsioonidele, et see on äh, Ähm, justkui ideoloogiliselt äh, manipuleeriks äh, kodanes, kodanikega ja väitsid ka, et äh, sooline võrdõiguslikkus tegelikult on asi, mida ei ole olemas. Donald Tusk ähm, pikendas selle konventsiooni ratifitseerimisperioodi vast-, vastuolijatel ei olnud enamust, Eva Kopets ütles, et äh, ähm, kavatsetakse äh, see konventsioon ratifitseerida. president Komorovski ütles, et äh, selle konventsiooni keelekasutus ka ei sobi talle päris hästi, see ei sobi hästi ähm, Poola ühiskonna traditsioonidega, sealhulgas siis äh, sõnavara, mida kasutatakse seksuaalsuhete ja äh, sugude kohta üldisemalt. seal Eh, ei viidata, Poola seadusandluses ei viidata eraldi eh, naiste ja tütarlaste vastasele vägivallale, et neid ei eh, käsitleta koduvägivalla ohvritena mm, eraldi rühmana kasutatakse küll sellist sotsiaalset mõistet sugupool ja asjaolu, et äh, konventsioonis viidatakse soostereotüüpidele, on vahel olnud naistevastase vägivalla äh, põhjuseks, väitsid äh, konventsiooni vaenajad. aga kahjuks nad ei tõlgenda seda sõnastust piisavalt täpselt. I konwencja zobowiązuje do prowadzenia edukacji przeciw konventsioon mm, nõuab, et e, ka mehi ja poisse haritaks naistevallase vägivalla e, kohta, et siis võidelda vägivalla põhjuste allikatega ja et et äh, võidelda stereotüüpide vastu. ja see nõuab riikidelt, et nad võitleksid koduvägivalla vastu ja eraldaksid sellele ka vastavaid vahendeid tänu sellele, et Poola konventsiooni ratifitseeris, on meil nüüd äh, selged juhised olemas, kuidas siis äh, vägistamiste puhul menetlust läbi viia, see on konventsiooni suur kasu, proua Kozlovska, kes oli võrdsete võimaluste ombudsman omal ajal, tänu kellele ja minu organisatsioonile on meil nüüd ka asjakohane ohvrite kaitsesüsteem olemas. ja on programmi algusest peale on siis äh, nii äh, kohtutes kui ka politsei äh, menetluste käigus siis äh, korraldatud äh, ohvri abi meetmeid, meil on ka avalik äh, arutelu toimunud äh, sellele, kuidas määratleda majanduslikku vägivalda või survet, kuna ka see on mõiste, mida Poola seadusandlus ei tunne. Poola äh, seadusandluses ega ka programmides ei viidata üldse soopõhisele vägivallale äh, seda ei defineerita, eh, naiste ega tüdrukute vastast vägivalla, valda ja see loomulikult on väga kahetsusväärne ja me oleme üles kutsunud eh, sellele, et see kiirelt eh, tegeletaks, vähemalt siis preambulis sellele viidetakse, kuid seni ei ole seda veel tehtud. praegu on väga keeruline äh, konventsiooni üle avalikku arutelu pidada meie riigis, räägin ka lühidalt, äh, mis Poolas on praegu toimumas. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. vabandust, aga see arvuti väga hästi ei kuuletu võib-olla jätan jah selle foto siis äh, praegu siia, räägin sellest veidi hiljem, aga kõigepealt ütleksin, et Istanbuli konventsiooni äh, ratifitseerimist on tervitanud äh, mitmed kohalikud omavalitsused, äh, kes on positiivselt meelestatud olnud. Nad on üle võtnud konventsiooni sõnavara ja mõisteid oma programmidesse, nad on eraldanud vahendeid koolitus- ja teavitusprogrammidele, et võidelda soolise vägivalla vastu nii et mitmetes äh, paikades äh, on meil päris palju, äh, päris palju edu olnud, kuid mitmetes kohtades kahjuks mitte nii väga. Jaroslav Kaczynski, valitseva partei liider, on siin pildil. ja detsembris kuulsime, et neil on kavas sellest konventsioonist välja astuda. ja seal oli vastukäivat informatsiooni selle kohta, president ütles, et Poola ei astu konventsioonist välja, aga ei kavatse seda ka rakendada, nii et see on praegune positsioon, tundub, me oleme äh, arutamas seda ja küsimusi esitamas, aga karta on, et Poola võib-olla tõesti astub sellest välja, aitäh! Äh, suur tänu, Johanna Petroska, nüüd annan sõna delegatsioonidele ja äh, saadikutele, see paneel lõpeb meil kell neli, meil on ligi kümme minutit aruteluks jäänud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 aitäh, Küpros kirjutas alla aastal kaks tuhat viisteist konventsioonile ja ratifitseeris selle juunis kaks tuhat seitseteist. inimõiguste parlamendi hm, komisjon, mis tegeleb ka võrdõiguslikkuse küsimustega, mängis olulist rolli konventsiooni ratifitseerimisel ja näitas, et on väga oluline hm, moderniseerida meie hm, seadusandlust ja võtta kasutusele konventsiooni mõistet, nii et äh, tuleks mainida ka meie justiitsministri äh, suuri jõupingutusi selle konventsiooniga seotud töödes. ta tegi äh, seaduse, e-, valmistas ette seaduse eelnõu, mis puudutab ahistamist vastavalt kolmekümne neljandale punktile konventsioonis ja valmistati ette ka äh, seaduseelnõu äh, naiste vastase äh, vägivalla valdkonnas, nii et meil on see raamistus olemas, meil on sätted, mis on mõeldud siis ennetustegevuseks ja võitlemaks vägivalla vastu. me oleme ka oma politseijõudude rolli äh, Äh, tugevdanud, et nad äh, vägivalla äh, sündmustele paremini reageeriksid, meil on ka ohvriabiliin, mida, millega tegeleb siis üks naiste õiguste eest võitlev organisatsioon. ja lõpetuseks ütlesin, ütleksin, et soolise vägivalla vastu võitlemiseks tuleks äh, meil äh, sellesse protsessi kaasata kõik osapooled, nii riiklikud kui ka äh, mitteriiklikud osapooled. see on alles protsessi algus, aitäh! nüüd annaksin sõna Barbara Materale Grazie Presidente, mi scuso se sono arrivata adesso, ma ero in un'altra komisjon. aitäh! Äh, jäin hiljaks veidi, vabandan, pidin ühes teises komisjonis äh, hääletama. ma äh, loomulikult liitun nendega, kes rõõmustavad selle konventsiooni alaste edusammude üle. Grevio töö on äärmiselt oluline, on tähtis, et riigid rakendaksid konventsiooni asjakohaselt. konventsioonide ratifitseerimine on pikaajaline protsess, kirjutatakse äh, inimõiguste alastele kokkulepetele alla erinevate surveavalduste tulemusel, kuid ratifitseerimisprotsess äh, kestab tihtipeale palju kauem. kakskümmend kolm riiki on praeguseks äh, Äh, selle ratifitseerinud neliteist Euroopa äh, Liidu liikmeid sealhulgas ja need ülejäänud neliteist on ainult äh, seni alla kirjutanud. Istanbuli konventsioon on juriidiliselt kohe siduv ja asjakohane, seega on ka liikmesriigid pidanud oma kriminaalõigust vastavalt kohandama ja ajakohastama nii et äh, tuleb ka äh, erinevad äh, mõistete definitsioonid konventsiooniga vastavusse viia. on poliitilisel tasandil väljendanud, väljendatud erinevaid kahtlusi, näiteks soopoliitika asjakohasuse kohta üldiselt, see tuleb üldse kõrvale jätta, kuna konventsiooni põhieesmärk on lihtne. ideeks on Äh, võidelda naiste ja kodu, naistevastase ja koduvägivalla vastu. resolutsioonid, mida me oleme aastate jooksul äh, vastu võtnud, on ka nõudnud liikmesriikidelt nii kiiresti kui võimalik selle konventsiooni ratifitseerimist ja jõustamist ilma igasuguste reservatsioonideta Euroopa Liidu äh, ühinemine konventsiooniga võimaldaks mitte asendada riikide osalust, vaid seda täiendada, ehk siis Euroopa Liidu institutsioonide pädevust tugevdada, mis puudutab näiteks ohvrite õigust ja justiitskoostööst kriminaalasjadest, sellega saaks ka tugevdada riiklikke poliitikaid mis on suunatud vägivallavastasele võitlusele ja liikmesriikides on olukord tihtipeale üsna erinev selles vallas. proua Lanzonile oleks mul üks küsimus. kas te arvate, et Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga äh, on samm edasi konventsiooni rakendamisel üldiselt ja et asja paremini mõista, kuidas seda järelevalvet või seiret täpsemalt läbi viiakse, aitäh! posėdžio dalyvius, kad jau 17. Aitäh. informeeriksin osalejaid, et seitseteist liikmesriiki on äh, konventsiooni ratifitseerinud, Saksamaa äh, äh, ja Küpros olid viimased kes selle ratifitseerisid. nüüd saab sõna Leedu parlamendi esindaja. mis puudutab äh, seda konventsiooni, siis on olnud palju pingeid just äh, selle ümber, kuidas tuleb teatud mõisteid äh, tõlgendada, näiteks soo mõiste äh, tõlgendamine on, äh, äh, seda mõistetakse siis kristlike väärtuste ründamisena samamoodi seksuaalhariduse sisseviimine on ähm, probleeme tekitanud just selles suhtes, et rõhutatakse liigselt mitmekesisust. mina isiklikult olen nende mm, parlamendiliikmete hulgas, kes Ähm, toetab seda äh, konventsiooni, kuid realistlikult olukorda hinnates äh, on tõenäoline, et äh, seda parlamendis ei pooldata. nii et parlamendis on arutelud alanud ja on tõenäoline, et see läheb äh, välja konstitutsiooni äh, kohtuni, millega siis oleks, mille, mille, kes siis täpsemalt äh, hindab selle konventsiooni vastavust riigi õigusaktidega. aitäh, nüüd annan sõna proua Besserale, naistekomisjoni liikmele aitäh! aitäh kõigile, kes seni äh, sõna võtsid, sooviksin äh, tervitada proua Pietrovska osalemist iseäranis, kuna me oleme kursis äh, poola keeluka olukorraga ja te võite igati loota meie toetusele. mul oleks lihtsalt üks kommentaar, et rõhutada just seda, et on oluline koguda statistilisi andmeid äh, nende erinevate nähtuste hindamiseks. ja tahaksin öelda ka äh, seda, et äh, me küll keskendume palju ohvritele, mis on õige, neid tuleb kaitsta, aga see ohvrina näitamine toob kaasa endaga süütunde teatud juhtudel ja ma arvan, et me peaksime rohkem keskenduma ka kahele teisele aspektile, mida, äh, mida siin konventsioonis on ka mainitud ja suur tänu veel kord Euroopa Nõukogule äh, selle äh, algatuse e, eest. meil on tõesti siin nüüd esimene integreeritud töövahend. oluline on kriminaalmenetluste algatamine Äh, vägivallatsejate vastu me oleme näinud, et äh, on mitmesuguseid, väga erinevaid äh, õigusrikkumisi, võib toimuda vägistamisi, naiste, on erinevat laadi naistevastast vägivalda, ahistamist, naiste suguelundite moonutamist ja nii edasi, nii et kõik riigid peavad kasutama neid vahendeid, et tugevdada just Äh, seda äh, karistamise aspekti, aitäh! tänan, proua Bassera, nüüd saab äh, sõna proua Boguslaska Tšehhi, Poola parlamendist. E, e, aitäh! suur tänu, et saan osaleda e, sellel kohtumisel, mina tulen samuti sellest kaugest äh, palgast nimega Poola, nagu proua Petrovska, ma arvan, et ei ole tõsi, et Poola soovib Istanbuli konventsioonist äh, välja astuda. Äh, konventsioon pärineb üheteistkümnendast maist aastast kaks tuhat üksteist ja kahekümnendal veebruaril aastal kaks tuhat üksteist äh, tuli äh, Poola tööhõiveministeerium välja äh, õigusaktiga just ohvrite kaitseks ja seda, seda isegi enne konventsiooni. meil on kolmkümmend viis spetsialiseerunud ohvriabikeskust ja järgmisel aastal avatakse üks uus ja ülejärgmisel veel üks. Need on multidistsiplinaarsed eh, keskused vägivallaohvrite kaitseks. ja kõik kohalikud omavalitsused tegutsevad selles vallas aktiivselt ja vägivallaohvrid ei ole mitte ainult naised ja tüdrukud kõik ühiskonna nõrgemad eh, liikmed, eakad, eh, lapsed langevad pahatihti vägivalla ohvriks. ja just nende jaoks sotsiaalminister koos eh, Justiitsministeeriumi haridus- ja tervishoiu sise ja Kultuuripärandiministeeriumiga võtab selles vallas samme. ka meedial on äh, oluline äh, teavitusroll äh, info jagamiseks ja selgitamiseks, kuidas vägivalda ennetada. seega ma sooviksin, et kergekäeliselt ei äh, väidetaks, et äh, Poola ei soovi äh, abivajajaid ohvreid enam aidata, see ei ole lihtsalt tõsi, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleegid meie esimene arutelu hakkab nüüd lõppema, nii et rohkem ei ole meil aega, et äh, meie osalejad saaks esimeses arutelus äh, sõna võtta. aga teil on võimalus äh, sõna saada järgmises arutelus. okei okay,, only for you, please. You have just teen teile erandi, te saate poolteist minutit. aitäh. palun vabandust, ütleb proua Bilbao Barandica. ma pean äh, kahjuks ära minema ja ühel teisel kohtumisel sõna võtma, aga tahaksin tänada kõiki, kes siia tulnud on, tahaksin meenutada ühte, ühe kaheksateistaastast tüdrukut ja tahaks öelda talle, et mina usun teda, sest eelmisel aastal Bar-, Pamplonas San Fermini äh, üritusel äh, juhtus selline asi, et äh, viis meest ründasid tüdrukut, nimetasid ennast karjaks, sa-, filmisid seda, jagasid seda sotsiaalvõrgustikes ja alles siis, kui naised sekkusid ja korraldasid kampaania, hakkas ka midagi toimuma, sest enne keegi ei uskunud äh, äh, seda tüdrukut. on, meil on organisatsioon Mina usun äh, sind äh, ja see äh, leidis järgijaid ning tegemist on kõige äh, kaitsetumate, kõige rohkem kaitset vajavate, vajavate inimeste hulka kuuluva juhtumiga ähm, vastavalt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta uurimusele. Ehm, uurimusest selgus, et äh, iga kahekümnes vägistamine on grupiviisiline vägistamine ja sellistele asjadele tuleb tõesti lõpp teha, et ei äh, tohi olla nii asjad, et äh, viie mehe poolt vägistatut ei usuta. me kõik toetame seda, et liikmesriigid, kes rakendavad Istanbuli konventsiooni, ähm, et kui seda ei tehta, siis ähm, on enamasti puudu poliitilisest tahtest ratifitseerimise puhul ei tähenda asi veel, et midagi tehtakse, et isegi kui ei ole ratifitseerimist, ei tähenda ju see seda, et riik ei saaks midagi ära teha äh, soolise võrdõiguslikkuse vastu ja niikaua, kuni on olemas selline sooline ebavõrdsus, on olemas ka vägivald, seetõttu ratifitseerimine on samm õiges suunas, aga mina nõuan suuremat poliitilist tahet Baskimaal, selles piirkonnas Hispaanias, kust mina pärit olen, kahe tuhande viiendal ja seitsmendal aastal võeti vastu kaks seadust soolise vägivalla ja koduvägivalla vastu, nii et on võimalik midagi teha. ma tahaksin siin mainida ära, eraldi ära ka lapsi. kümme aastat tagasi asutati Baskimaal Tibuska provintsis üks ühing, ma olin toona Baskimaa parlamendi mm, esinaine ja kohtusin nende inimestega ja nemad ütlesid mulle, et mm, valvakem rohkem oma lapsi ja iga päev tulevad need sõnad mulle meelde, sellepärast et iga päev aasta-aastalt me näeme, et suureneb nende laste arv, keda nende isad tapavad se-, selleks, et emadele kätte maksta. kuidas saab asi olla nii, et me ei äh, leia piisavat poliitilist tahet äh, tegutseda? sest äh, kui toimub mm, mõni tapmine, siis on vaja alati, et riigi, vaja seda, et riigid ja äh, institutsioonid äh, reageeriksid. asi ei tohi olla nii et, et viisteist protsenti Euroopa inimestest lihtsalt tapetakse, et nad on ohus ja seetõttu Euroopa Parlament jätkab oma tööd. eelkõige aga me peame välja astuma selle eest, et, et oleks piisavalt poliitilist tahet, et liikmesriigid tõesti tegutseksid äh, piirkondlikul tasandil, kohalikul tasandil, äh, võitleksid vägivalla vastu, mul on väga kahju, et ma pean ära minema, aga ma olen tegelikult juba kuus minutit hiljaks jäänud, peaksin hoopis kuskil mujal praegu olema. aitäh, aitäh, proua Bilbao Barandika, suur tänu teile! ja nüüd saab veel üks kõneleja sõna Emma Flatorini Itaaliast aitäh, äh, proua esineja, äh, et mulle sõna andsite, teen lühidalt. Itaalias kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis äh, ratifitseerisime konventsioonis ja minu jaoks kahel põhjusel väga oluline. E-, esiteks, kuna see on siduv ja teiseks, kuna tegemist on asjaga, mis puudutab inimõiguste väga olulist osa, ebavõrdsust. ja seetõttu tahaks oma Poola sõpradele öelda tõesti kogu südamest, ma võtan teie raskusi tõsiselt. tegemist ei ole perekonna ohustamisega, vastupidi. tegemist on ainsa tõelise võimalusega tugevdada äh, perekonnasidemeid, äh, muuhulgas ka äh, parandada naiste olukorda, parandada meeste ja naiste vahelist olukorda, sellepärast et see suhe peaks äh, rajanema austusele ja armastusele, nendele katoliiklikele väärtustele, millest teie arvate, et neid siin eitatakse, aga me ei tegele selle asjaga selleks, et nende väärtuste vastu võidelda, vaid just nimelt selleks, et neid tugevdada. E, see kõik kuulub, puudutab ka täiesti normaalseid perekondi, e, vaja on ühiseid jõupingutusi, et me kõik ühiselt teeks neid jõupingutusi ja teil ei pea olema hirmu selliste sooteooriate ees, igalühel on oma ettekujutus, e, sotsiaalne sugu on äärmiselt hägune konstruktsioon, aga sellele ei Äh, naistevastane vägivald on väga spetsiifiline võrreldes teiste vägivallavormidega. minule meeldib Poola kultuur väga, ma tunnen seda äh, kultuuri, ma olen äh, Poolas käinud, ma näen, kui palju rikkust seal on, aga on ka väga palju vastuolusid ja vaja on, et teie oleksite tõesti selle võitluse esirinnas aitäh. aitäh veel kord kõigile esimeses arutelus osalejatele. jätkame teise aruteluga. Bulo konventsia įgyvendinama natsionaaliniu lygmeniu teises arutelus käsitleme seda, et ähm, kuidas toimub Istanbuli äh, konventsiooni rakendamine äh, liikmesriigi tasandil ähm, ja tegemist on ka siis äh, parimate praktikate vahetamisega, enne kui ma nüüd annan liikmesriikide delegatsioonidele ja ka Euroopa Parlamendi liikmetele sõna, tahaks öelda järgmist. tahaks paluda Itaalia ja Hispaania kolleegidel sõna võtta ja ka kodanikuühiskonna esindajatel, palun tulge siia poodiumile. proua Francesca Puglisi, tere tulemast. proua Pilar Cancela Rodriguez, palun tulge ka siia poodiumile ja ka Euroopa büroo esindaja, palun. austatud kolleegid, jätkame oma päevakorraga. kõigepealt saab sõna proua Francesca Puglisi. tegemist on Itaalia uurimiskomisjoni juhiga, mis tegeleb äh, soospetsiifilise vägivallaga. Teil on seitse minutit aega. aitäh, proua juhataja aitäh selle võimaluse eest äh, siin sõna võtta, esitan, esindan siis Itaalia uurimiskomisjoni Itaalia senatis, me tegeleme naiste tapmistega, soopõhise vägivallaga. nagu ka just äh, proua Fratturini ütles, et Itaalia oli üks esimestest riikidest, kes ratifitseeris äh, äh, Istanbuli konventsiooni kahekümne seitsmendal juunil kaks tuhat kolmteist äh, ja parlamendis äh, on väga palju naisi pärast äh, konventsiooni ratifitseerimist võeti vastu ka naiste tapmist puudutav dekreet äh, ja meie õiguskorda on võetud oluline meede, mis puudutab tasuta õigusabi sõltumata sissetulekust kõigile naistele, kes on kannatanud vägivalla all, aga ka olulisi ennetusmeetmeid, nagu näiteks äh, hoiatused või äh, lähenemiskeeld ja ja mm, vägivallast ohustatud äh, alaealiste kaitse. väga oluline on minu arvates ka kultuuriline muutus, reform äh, koolisüsteemis vastavas vastavasse õigusakti kirjutasime sisse nõudmise, et kõik koolid peavad juurutama meetmeid noorte koolitamiseks, et koolitada neid võrdõiguslikkuse ja soospõhise vägivalla alal. see selle all peetakse silmas ka eelkõige õpetajaid, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võeti vastu esimene riiklik tegevuskava vägivalla vastu, soopõhise vägivalla vastu, meil on kaks olulist meedet, ähm, meil on töörühm, mis ühendab kõiki olulisi osapooli, ma arvan, et see on väga oluline soopõhise vägivalla puhul ja meil on olemas ka seirekeskus see mis ühendab kodanikuühiskonna esindajaid, vägivallavastase võitluse esindajaid ja sellel aastal loodi ka uurimiskomisjon, mille ülesandeks on Istanbuli konventsiooni rakendamise üle teostada järelevalvet ja tegeleda sellega, et kuidas kasutatakse vahendeid, mida on äh, valitsus andnud kuuskümmend miljonit eurot kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. tegemist on eelkõige erinevate õigusaktide rakendamisega. mis siis ähm, tegelikult toimunud on? hoolimata sellest, et meie riigis on väga edumeelne õi-, seadusandlus, on järjest roh-, äh, ja mõrvade arv väheneb, aga naiste mõrvade arv on, mõrvatud naiste arv on jäänud samaks, iga kahe päeva pärast äh, tapetakse üks naine. ja kõik hoiatused või äh, inimeste ähm, vahistamine, kes on just kuriteo toime pannud, need on asjad, mida äh, liiga vähe rakendatakse õigussüsteemi poolt. kõneleja vabandab, et ta räägib liiga kiiresti. probleemiks on kindlasti see, et ei ole piisavalt äh, koolitust äh, kõigil ühiskonna tasemetel see aitaks ennetada koduvägivalda, seda ära tunda. tihti arvatakse, et tegemist on normaalse peretüliga ja tülisid kindlasti esineb ka siis, kui inimesed lähevad üksmeelsest lahku, aga kahjuks väga paljud naised peavad kannatama koduvägivalla all. ainult kolmteist prefektuuri sajast on äh, sõlminud koostööprotokolle erinevate institutsioonidega. Äh, konventsioonis on aga ette nähtud äh, see, et töö toimuks võrgustikes, kus osalevad korrakaitsjad ja vägivallavastase võitluse keskused, et selline koostöö on äärmiselt oluline ja tänu HELP haridusprogrammile on meil võimalik äh, kõiki osalejaid äh, koolitada, ka arste, kes äh, osutavad esmaabi, kellel on kohustus ohvreid ravida, need kõik inimesed peavad suutma ära tunda soopõhise ja koduvägivalla mm, ohvreid. oluline on, et lapsi koolis õpetataks, et tegemist ei ole armastusega kui äh, teine sind ei austa. Ähm, selles osas on väga olulised ka Euroopa Komisjoni vahendid. meil on väga vaja neid vahendeid, eelkõige Lõuna-Euroopas, arvan ma. selleks, et olukord muutuks ja muutuks struktuurilisel tasandil, on on oluline, oluline ka, et äh, ülikoolid annaks oma panuse äh, Itaalia ülikoolides on arstide, kohtunike ja juristide puhul vaja ette näha sellised, äh, sellised ained, mis annaks panuse sellesse, et inimesed oleks pärast võimelised ära tundma vägivalda, vägivalda, mille all kahjuks kannatavad endiselt väga paljud naised. sellised, seda tuleb juba õppekavas ette näha. nii et oluline on, et asjad tõesti ellu rakendatakse, et lihtsalt ei ratifitseeritaks konventsiooni, vaid seda ka ellu rakendataks. ma arvan, et komisjon ja parlament saavad veel palju ära teha selleks, et töötada välja direktiiv liikmesriikide jaoks, et oleks seda teed võimalik käia väga otsustavalt. meie riigis on veel üks probleem, mida tahaks teile tutvustada. nimelt kahekordseks ohvriks olemine, kuna ei tehta vahet peretülide ja koduvägivalla vahel. nii et naised on äh, kahekordset ohvrit, et sel hetkel, kui nad koduvägivalla tõttu teevad politseile avalduse või kui paralleelselt äh, on nad äh, menetlusosalised nii äh, nii kuriteomenetluses kui näiteks lahutuse, lahutusprotsessis, siis tihti kohus otsustab, et hooldusõigus on mõlemal vanemal, aga Ist-, Istanbuli konventsiooni puhul, kohaselt on see täiesti keelatud, et kui on tuvastatud, et tegemist oli koduvägivallaga, siis peaks see olema täiesti keelatud, aga me jõuame sellise paradoksaalse olukorrani, et kohati antakse hooldusõigus ainult vägivaldsele isale, ma arvan, et see on veel üks teemadest, millega me kõik peame ühiselt tööd tegema selleks, et jõuda õiglasema olukorrani, kus naised ja lapsed oleksid vägivalla eest kaitstud, aitäh! aitäh, proua Poliisi! ja nüüd saab sõna proua Pilar Cancela Rodriguez. tema on Hispaania kongressist ja on võrdõiguslikkuse komisjoni esinaine. aitäh ja kena pärastlõunat. minu jaoks on suur au siin Euroopa Parlamendis olla. olen äh, Hispaania parlamendi liige ja me kõik, meie kõigi jaoks on äh, sooline võrdõiguslikkus väga oluline ja seetõttu ka soolise vägivalla vastu võitlemine, te teate, et Hispaania on eh, eh, väga eesrindlik, on lood-, loonud sellise õigusliku raamistiku, mis on leidnud eh, järgijaid Euroopas ja väljaspool Euroopat. õiguslooja üritab tavaliselt võtta arvesse asju, mis on ühiskonnas olulised, see on ka seadustlooja kohus, sellepärast et inimesed peavad saama oma vabadusi ja õigusi teostada võitluses tõhusa võrdõiguslikkuse eest peab äh, seaduslooja tihti aga olema e-, esirinnas, eriti siis, kui rahvas seda veel valjuhäälselt ei nõua. ja seal on seadusloojal äh, kohustus äh, olla eesrindlik ja hoolitseda sellise üli, ühiskonna tekkimise eest, kus on rohkem võrdõiguslikkust. mõned, mõni aasta tagasi Hispaania hakkas sellega tegelema, vahepeal on mõni aasta mööda läinud ja me näeme, et tegelikkus ja statistika näitab meile endiselt, et me ei ole veel kõiki eesmärke saavutanud et see, mida me saavutanud oleme, on siiski veel alles väga nüri mõõk võitluses äh, soopõhise vägivalla vastu ja mm, ei piisa sellest, kui me lihtsalt äh, le-, äh, leinaseisakuid peame. Ähm, võimu ilma, võimust ilma kontrollita ei ole mingit kasu ja eh, seadusest, mille taga ei ole poliitilist tahet, eh, ei ole ka mingit kasu. ei piisa sellest, eh, kui asju lihtsalt seadustesse kirjutada, vaid vaja on ka anda eelarvelisi vahendeid ja see kõik on võimalik ainult siis, kui on olemas poliitiline tahe soolise võrdusõiguslikkuse komisjonis, mida ma juhatan, olid kõik ühel arvamusel et soopõhise vägivalla draamale tuleb teha lõpp. ja seetõttu me kirjutasime alla riiklikule lepingule, see oli esmakordne asi, kui selline asi äh, parlamendis alla kirjutati, et kõik äh, fraktsioonid toetasid seda ja selle pakt parlamentil on üks tugevus, mida ma alati üritan esile tuua, mitte ainult meedias, vaid kodanikuühiskonna esindajatega suule, suheldes, vaid ka siis, kui ma suhtlen teiste poliitikutega. et kui see pakt oleks kaasanud ainult mõningaid fraktsioone, siis ei oleks see nii tugev. aga tegemist on tõesti ühise jõupingutusega kus mõned pidid mõningatest asjadest loobuma, sõlmima kompromisse selleks, et jõuda kompromissini, mis hõlmaks kõiki fraktsioone. me, meil on kõrgem eesmärk, et me tahame soopõhise vägivalla vastu võidelda ja see pakt koosneb kahest asjast. esiteks kogutakse ettepanekuid, mida teevad eksperdid Äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, nõunikud, äh, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, sotsiaalsed liikumised, feministid, kes alati võitlevad selle teema eest, ilma kelleta me ei ole nii, ei oleks nii kaugel, kui me oleme, et me kogume kõigi nende inimeste arvamusi ja ettepanekuid, aga teisalt teeme koostööd ka institutsioonidega, riigiga ja see kõik äh, läheb siis, äh, äh, muutub osaks meie fraktsioonide tööst. meie pakt koosneb kolmest peatükist ja esiteks ähm, koostame kõigepealt ülevaate olukorrast, sest kui selline pakt allkirjastada, siis tuleb olla enesekriitiline, öelda, et olukord on selline, nagu ta on, kõik asjad ei ole veel saavutatud Äh, eesmärgiks on äh, olu tingimusi parandada ja saavutada selline olukord, et inimesed saaksid oma õigusi äh, võrdselt teostada. et demokraatlik ühiskond ei saa toetada midagi, mis endiselt edasi kestab, mis tekitab nii palju draamasid nii eelkõige naistele, aga tihti ka nende lastele ohvrid ei ole nimelt ainult äh, emad, vaid tihti ka nende lapsed, sest lapsed võetakse tihti pantvangiks ja pikaaegne kahju on naiste jaoks sama suur kui, äh, kui nende emade jaoks. see on väga kurb, tõeline draama, aga mitte ükski ühiskond mis äh, nimetab ennast kahekümne esimesel sajandil eesrindlikuks, ei saa midagi sellist lubada. ma ei taha siin mitte ainult äh, seda kritiseerida ja Hispaanias ei soovi me ka mitte ainult kritiseerida, vaid me tahame seda olukorda muuta ja selles paktis on äh, ära üles loetletud kakssada kolmteist meedet, sest eelkõige on vaja tegutseda. meil on vaja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid läbi viia, pakkuda ohvritele kaitset pakkuda kaitset alaealistele, koolitada neid inimesi, kes tegelevad ohvritega, kes registreerivad avaldusi või kes ohvrite eest hoolitsevad hiljem, me üritame avalikkusi, avalikkust ja institutsioone varustada vahenditega, et nad oleksid võimelised seda kaitset andma ja et ohvrid, ohvreid tunnustataks ohvritena, me oleme hoolitsenud ka selle eest, et sellel paktil oleks pikaajaliselt ka rahaline toetus, et ta tõesti saaks äh, mõju avaldada. mitte ükski nendest kahesaja kolmeteistkümnest meetmest ei ole üksikuna mõeldud, vaid need peavad toimima ühiselt, koos, tervikuna ja kõik need on olulised. Äh, selle pakti jaoks on ette nähtud miljard eurot viieks aastaks ja see raha tuleb äh, keskvõimult, aga ka meie piirkondadelt, autonoomsetelt piirkondadelt ja kohalikelt omavalitsustelt. ja need vahendid, mis selleks aastaks on äh, ette nähtud, tähendavad seda, et äh, seda pakt et see pakt saab jõustuda kohe, ilma viivitusteta. tahaksin rääkida veel ühest asjast. soopõhise vägivalla äh, puhul on väga oluline hirm, loomulikult ka valu, süütunne, üksindus, aga eelkõige vaikimiskultuur. see on asi, mida on vaja muuta, mida on vaja kritiseerida, et ohvrit hirmutatakse, ta ei luba, ta ei julge avalikkusesse minna või kellelegi sellest rääkida ja kui ühiskond äh, midagi ei tee, siis on ühiskond kaassüüdlane. ütleb, et tegemist, kui öeldakse, et lihtsalt, äh, et see on kellegi teise asi, miks ma peaksin midagi tegema. aga sellega tehakse ennast äh, kaassüüdlaseks, kui aktiivselt ei tehta te tööd selle nimel, et murda see vaikimise müür kui nais, mehed naisi väärkohtlevad, siis on asjad tõesti väga halvasti. Hispaanias on meil palju statistikat, mis olukorda näitlikustab rohkem kui kaheksa tuhat naist on vä-, naiste, naist on olnud vägivalla ohvrid, seda on tuhande võrra rohkem, kui tapsid ETA terroristid. ka paljud lapsed on selle all kannatanud, need arvud on isegi suurenenud, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli olukord selline, et oli rohkem kui kolmkümmend neli tuhat avaldust, kaksteist protsenti rohkem kui eelmisel aastal ja on järjest rohkem avaldusi, see on positiivne trend, aga iga naise jaoks äh, on see väga suur kannatuste tee. ka viisteist äh, kuni kaheksateist protsenti naistest hinnanguliselt ei pöördu mitte kunagi politsei või mi-, mõne usaldusisiku poole, see tähendab seda, et on väga palju äh, juhtumeid, mis ei ole teada, vahel öeldakse, et on ka äh, avaldus, valesid avaldusi. üks Baskimaa su-, e, esindaja rääkis ühest grupi vägistamisest Pamplonas, kus sotsiaalvõrgustikud ei toetanud ohvrit või, vaid ei uskunud ohvrit, see on tõest-, tõeline barbaarsus Äh, kui siis küsiti, et äh, tõesti, et äkki ta provotseeris, kas äh, tõesti viis meest vägistasid seda naist? ja ohver pidi tõestama, et ta ei ole süüdi. aga samal ajal pidi ta üritama ka oma elu edasi elada ning põhimõtteliselt oli ta süüdi selles, et ta jäi ellu pärast seda väga barbaarset tegu loomulikult kasvavad peale uued põlvkonnad ja täna on äh, olukord selline, et äh, nähakse, et pigem äh, toimub tagasilangus, seda selgitatakse uusromantiliselt, öeldakse, et tegemist on afektiseisus toime pandud armastusaktiga, mitte äh, vägivallaaktiga, aga selline suhtumine noorte puhul on asi, mille vastu me peame võitlema ja peame teadlikkust tõstma. meie avaliku sektori esindajatena tõesti peame äh, asju muutma, hoolitsema ka haldustehniliselt niimoodi selle eest, et murtaks vaikimise müür. tegemist on naistega, kes tahavad oma elu elada, oma äh, vabadusi ja õigusi teostada, me peame seda võimaldama. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Jackie Hunt, esindab äh, ühendust Equality Now. suur tänu, suur tänu kutse eest teie üritusele. mul on eriti hea meel, et ma saan kõnelda siin seadusandjatega, kuna nemad vastutavad Istanbuli konventsiooni eest. me oleme naiste organisatsioon, meie eesmärgiks on edendada naiste ja tütarlaste õigusi. kasutame õigusvahendeid, peamisena regionaalseid rahvusvahelisi konventsioone, sealjuures naiste õiguste edendamiseks. paraku tehnoloogiaga on veel kehvemini, nii vaatasime äh, rahvusvahelise advokatuuri organisatsiooniga koos, millised seadused kehtivad seksuaalvägivalla osas. vaatasime läbi kaheksakümmend, kahekümne kahe, kaheksakümne kahe riigi seadused, sageli oli tegemist Euroopa Liidu riikidega. ja miks me seda tegime? ma ei pea teile seda seletame, me siin ruumis teame kõik, milline ulatus on naistevastasel vägivallal, eriti seksuaalne vägivald, ärast, eriti pärast Me Too kampaaniat, teavad nüüd kõik, kellelgi ei ole vabandust öelda, et nad ei teadnud äh, seksuaalvägivallast ja sellest, kui paljusid naisi see puudutab maailmas. nägime, et seadustes on mitmeid äh, lünkasid. me teame, et seadus ei ole vastus kõigele me teame, et meil on vaja mõtlemise muutust, koolitusi, seaduste rakendamist, aga üks, millega on meie arvates kõigepealt tuleb tegeleda, on see, et kas seadus ikka päriselt teeb, täidab oma eesmärki kaitsta naisi ja tütarlapsi. ja leidsime seitse lünka naiste ja tütarlaste kaitses, kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriikides, lühidalt on seadusi, mis võimaldavad äh, vägivallatsejal vabalt äh, minema kõndida, äh, leida lahendus, mõnikord raha, mõnikord abielu, mõnikord midagi muud, mida see tegelikult tähendab, karistamatust mehele ja naisele õiguse puudumist. sageli räägitakse moraalsusest ja mitte füüsilisest kaitsest naiste süütuse kaitsest või, või, või aukaitsest. ja mitte vägivallast ei räägita sealjuures. mõned seadused sõnaselgelt edendavad äh, väg-, vägistamist abielus, isegi laste vägistamist on selliseid äh, seadusi, kes küll, mis ei puuduta küll Euroopa Liitu, aga Indias näiteks. kohus otsustas hiljuti just, et kuigi la-, lapsabielu ei ole lubatud, aga seni, kui pruut on üle viieteistaastane, on lubatud teda vägistada abielu kontekstis. on seadusi ja tavasid, mis võimaldavad äh, süükoormat vähendada. Ähm, see tähendab seda, et kohtunikud samuti rakendavad stereotüüpe ja peavad naisi, kes ongi süüdlased nende arvates, me oleme palju rääkinud täiuslikust ohvrist. Äh, sageli me näeme seda noorte tüdrukute puhul, keda nimetatakse võrgutajateks, et tema süü on, öeldakse, et mees teda vägistas. see on ka õigussüsteemides sätestatud seaduses äh, ei tunnistata, et kui tegemist on sõltumatuse eri- ja suure haavatavusega, siis ei saa rääkida vabast tahtest see käib ka Euroopa riikide kohta, ka minu koduriigi kohta, ma kardan. eriti kui on tegu väga noorte tüdrukutega. on suur lünk selles, kuidas äh, no teismelisi tüdrukuid kaitstakse. uurimine, vastutusele võtmine, äh, tõendite esitamine, näiteks kas tuleb kasutada teatud arstiabi, kui seda arsti teie kodupiirkonnas ei ole, kuid te peate arstitõendi tooma näiteks, et teid on vägistatud, isegi menetluslikke takistusi, kuidas naised ei pääse ligi õigusele, sest lihtsalt puudub õige süsteem. õigusreform, kuidas see, mille poolest see oluline on, me räägime sellest, et tuleb just vägivallatsejale keskenduda ja kus nüüd Istanbuli konventsioon on on kasulik. see räägib nõusolekust, vabatahtlikust nõusolekust, mis tugineb inimese vabal tahtel ja seda hinnatakse asjaolude kontekstis. nagu ma ennist seletasin, äh, uurisime seadusi, kui me räägime aust moraalist, meeste õigustest, kontrollist naiste kehade üle, siis seda me näeme, kui vägistajat ei karistata, leitakse mingi lahendust, siis see võimaldab edasisi äh, rikkumise teiste poolt. see tähendab, et vägivald naise vastu pannakse toime ja panna, ja panna, ja see jätkub ja, ja seda ei karistata ja võimaldatakse õigussüsteemis sellise keskkonna tekkimist, kus on kontroll naiste kehade üle, nad on alistatud meestele ja see võimaldab ka teisi tavasid õiguses. on luba aumõrvu paljudes riikides toime panna, äh, sunni, sunniviisiline väga noorte abielu ja seadused on selliselt tehtud, et inimesed isegi ei mõtleks teisiti, kui seadused on niimoodi sõnastatud ja sisuliselt õigustavad vägivalda kui raske siis on kokku ligi pääseda õigusele tegelikult. me näeme ju seda ju oma igapäevases elus. me näeme seksi ja vägivalla suhteid seaduses, mõnedes seaduses nõutakse, et tõendatakse veel lisaks vägivalda, mitte ainult ähm, vägistamisest ei piisa. kuidas tõestada täiendavat vägivalda, kas on vaja kehal mingisuguseid vigastusi? kui neid ei ole, kas see tähendab siis, et, et ei hakatud vastu? kui vastu ei hakatud, kas see tähendab, et tegemist oli nõusolekuga? jällegi, seadustes äh, on naised juba nõrgemas positsioonis, nad peavad tõestama väga paljusid asju, et neid ei, et usutakse, et neid ei vägistatud. aga vägivald, vägistamine on vägivald, aga ja mitte ei ole tegemist ihaga. kogu aeg mõeldakse mees, mõeldakse meeste vajaduste täitmisele. eriline haavatavus või sõltuvus, nõusolek siinkohal on tähtis teema. mida meie tahaksime teha seaduste puhul ja kui teie äh, vaatate läbi uusi seaduseelnõusid, siis ma tahaksin, et ka teie teeksite seda, et rõhk asetataks vägivalla toimepanijale, mitte naisele ja tema nõusolekule, vaid mehele ja, ja jõu kasutamisele. nii et mõtlemine peaks hakkama muutuma, kuidas nähakse vägivalda. rõhk tuleb asetada vägivallatsejale ja mitte ohvrile. tema lasub vastutus ja mitte naisel. ja me tahame, et see kehtiks kõikides seadustes, mitte ainult seksuaalvägivalla, vaid teiste naistevastase vägivalla seaduste puhul ka ja kokkuvõttes Istanbuli konventsioon räägib soopõhisest diskrimineerimisest ja see on kõige põhjaks. me tahame sellest vabaneda, me tahame keskenduda vägivalla toimepanijatele, me ei taha, et naised oleks allutatud positsioonil. slaididega ei ole ma siin väga hästi edasi jõudnud, ütleb kõneleja. minu viimane slaid on üleskutse rahvusriikidele, aga ka Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendi liikmetele samuti toetuseks. me sooviksime, et tühistataks kõik seadused ja tavad, mis diskrimineerivad naisi. et defineeritaks ümber vägistamine, seksuaalne rünnak. tuleb keskenduda sellele, et nõusolek peab tuginema vabal tahtel. tuleb lihtsustada äh, vägivalla ohvrite taastumistoetusi. kui naine tahab kiirendada oma taas, taastumist, siis me peame just sellega tegelema, uurime, kuida-, kuidas on sellega seotud puuded näiteks. igaühe vajadusi tuleb hinnata ja kõikides riikides peab olema riiklik tegevuskava, mida, mida on täielikult rahastatud ja mida, mille üle teostatakse järelevalvet, et Istanbuli konventsioon oleks elav dokument. Euroopa Komisjonil peaks olema naistevastase vägivalla strateegia ning et koos Euroopa Parlamendiga keskendutaks nendele teemadele just selleks, et Istanbuli konventsiooni täielikult täidetaks. suur tänu. ačiū ponė Hant ir ačiū visom. suur tänu Jackie Huntile, suur tänu kõigile teise paneeli sõnavõtjatele. järgmisena saab sõna Euroopa, saavad sõna Euroopa Parlamendi rahvusparlamentide esindajad, kõigepealt ko-, Kozlovska naiste õiguste komisjoni liige. tänan väga, proua esinaine tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, avaldada tunnustust kõigile nende jõupingutuste eest, kaasa arvatud ja eriti Hispaanias tohutud jõupingatused, välja juurida naistevastane vägivald Hispaanias on legendaarne ja kogu Euroopa äh, soo-, tahab õppida Hispaania kogemustest teod on alati raskemad kui sõna, rakendamine on keerulisem kui allkirjastamine. kõik, me tahame, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni, kuid veelgi olulisem on sisuline rakendamine, sest see on just raske osa. ja lisaksin ka oma hääle nendele, kes äh, on viidanud vägivallat, vägivallategude toimepanijatele. vaadake ringi enda ümber siin ruumis, enamus on meist naised üheksakümmend protsenti meie ajast kulub sellele, kuidas aidata ohvreid, kuidas kaitsta ohvreid, kuidas neid küsitleda. ja selles arutelus harva räägitakse vägivallatsejatest. mul on hea meel, et Istanbuli konventsioonis on sätted ennetuse kohta ja meeste kohtlemise kohta. vastasel korral kulutame veel kakskümmend aastat, et kus naised räägivad naiste kaitsmisest. selgelt on teema hoopis laiem. ja veel tahaksin kommenteerida proua Petrovska sõnu. Poola rakendamiskogemuse kohta. Poolas on seadus mis puudutab koduvägivalda, meil on riiklik tegevuskava selles vallas juba mitu aastat. Need programmid ja õigusaktid äh, on, on muudetud, meie seadusi on äh, muudetud ja tulemus on see, et äh, vägivalla toimepanija peab välja kolima, isegi kui ta on äh, omanik. proua Pjotrovska rääkis sellest, kuidas me muutsime viisi, kuidas vägistamisega tegeldakse. meil on uued äh, rikkumiste kategooriad, kübervägivald aastal kaks tuhat viisteist, kui me ratifitseerisime konventsiooni, tollane opositsioon, nüüdne valitsus oli vastu ja sellest tulebki oht, et äh, Poola võib äh, lahkuda konventsioonist. seda ütlevad äh, PC esindajad. mul on hea meel, et valitsus on nüüd taganenud ja mul on hea meel, et PIS-i esindaja siin on kinnitanud, et me ei, ei lahku konventsioonist. kõik, kes te siin ruumis olete, olete tunnistajaks. Te kuulsite, mida proua ütles. me kõik kuulsime, loodetavasti rääkis ta tõtt. tänan väga, proua Agnieszka Kozlovska. ja järgmisena saab sõna Norra parlamendi esindaja. suur tänu äh,, äh, väga oluline konverents on see, esindan Norra parlamenti ja võin teile öelda, et su-, eelmisel suvel võt-, äh, võtsime vastu konventsiooni, see läks päris kergelt meil parlamendis ja üks peamisi põhjusi oli siin see, et konventsioon ei tundu meile eriti, eriti äh, poleemikat tekitav poliitikutele või ühiskonnale. paljud mehhanismid selles konventsioonis olid juba olemas meie seadustes. oleme aga viimased viisteist, kakskümmend aastat tegelenud naistevastase vägivalla, koduvägivallaga ja arvud näitavad, et arvud on pea, praktiliselt muutumatuks jäänud, vaatamata uutele õigusaktidele, vaatamata teadlikkuse tõstmisele, muudele mehhanismidele ei ole arvud paranenud. me peame seega tõhusamaid meetmeid rakendama. ja seda ka Norras, mis on üldiselt väga liberaalne riik ja alati soovib äh, kõi-, väga selge seisukoha nendes asjades võtta. Norras tuleb enam rahastamist ja jõupingutusi teha ka uurimise vallal, rohkem rahastamist teadlikkuse tõstmisel vallas ja rohkem teadmisi, meil on veelgi rohkem teadmisi vaja selleks, et paremini suunata oma tegevust. ma arvan, et konventsioon on äärmiselt tähtis muidugi sellepärast, et see keskendub vägivalla toimepanijale, aga ka muule. kogu naistevastase vägivalla teema tuuakse ära äh, inimõiguste valdkonda. tegeldes, tegeleda sellega sellisel tasandil võimaldab äh, jõulisemaid instrumente kasutada. rahvusvaheline surve näiteks, samamoodi saame võidelda, nagu oleme aastaid võidelnud äh, surmanuhtluse või piinamisega ja dik-, diktatuuridega, saame õppida rahvusvahelisest äh, tööst, kuidas tegeldakse inimõiguste küsimustega ja saame seda rakendada naistevallase vägivalla kontekstis, nii et ma suhtuksin positiivselt. meil on nüüd uus instrument, see võimaldab meil töötada ka sellistes riikides e-, edasi nagu Norra, aitäh. tänan väga. ja nüüd saab sõna proua Garcia Perez. tänan väga tahan äh, tänada kõiki sõnavõtjaid siin. see kõik on meile abiks, et meil oleks konkreetsem nägemus äh, Euroopa Liidust röntgenipilt käimasolevast võitlusest. meil on nüüd äh, selline vihmavari Istanbuli konventsiooni näol, see on oluline samm edasi selleks, et et äh, kristalliseeruks poliitiline tahe selle võitluse taga. me oleme kõik veendunud siin, et tegemist on peamise sotsiaalse probleemiga Euroopas, kõikjal maailmas, naisi tapetakse lihtsalt sellepärast, et nad on naised. ma arvan, et on tähtis veelgi suuremaid jõupingutusi teha kui praegu liikmesriikides ja institutsioonides tehakse. kuulsin siin, et meil oleks vaja eh, soopõhise vägivalla vastast direktiivi. selle ettepaneku Euroopa Parlament eh, on juba, on juba teinud, see on, sest me leiame, et see ongi väga täht-, väga tähtis, et Euroopa Liit eh, selles vallas Äh, võtaks vastu õigusakti. Äh, mõned räägivad äh, pädevuse probleemist siinkohal. mõnedes valdkondades Euroopa Liidul pädevust ei olnud ja ikkagi võeti vastu õigusakte, nii et kui poliitiline tahe on olemas, tehkem siis ka siin sel-, selliselt. me peame toetuma õigus, kategooriatele, mis on samad. seni, kuni äh, kuritegusid ei defineerita ühiselt, ei saa me ka edasi liikuda. see, mis täna ühes liikmesriigis on, äh, on soopõhise vägivalla ohver, on teises riigis äh, lihtsalt tsiviilõiguse subjekt meil on vaja ühist poliitilist lähenemist Euroopa Liidus, see on peamine. nii et kasutagem tänast mõttevahetust, mille korraldas Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega selleks, et äh, need nõudmised vii-, jõua-, viidaks Euroopa Komisjonini, e, kelle me soovime tungivalt äh, seda, selle direktiivi ettepanekut. ma olen nõus äh, Hispaania kolleegiga, me ei saa ainult läbi seaduste võidelda selle probleemiga, kuid ilma seadusteta on see ka võimatu. meil peavad olema kohased seadusinstrumendid ja kui meil need lõpuks on, siis teeme kõik, mis on meie võimuses selleks, et jätkuvalt võidelda, esitada nõudmisi, kõigepealt vahendeid nõuda ja siis reaalset äh, elluviimist. kuid ilma õigusloomeliste vahenditeta on raske edasi liikuda me peame võitlema ühiskonna vastu, mis on täna ebaõiglane, mis tugevdab ebavõrdsust ja mis eh, eeldab poliitilist tahet, mis on eh, reaalne selleks, et saada hakkama Euroopa põhiväärtuste nimel, milleks on õiglus. ma tänan kõiki, kes täna siin osalesid, tänan rahvusparlamentide esindajaid, tänan abi eest ja osalesemise eest selles töös. suur tänu. sõna saab proua Elsa Pais Portugali parlamendist. Boa tarde, Sra. Presidente. Eu começo por. Tänan väga, alustuseks tahan öelda, et minu koduriik oli esimene Euroopa Liidus, kes ratifitseeris Istanbuli konventsiooni aastal kaks tuhat kolmteist. võitlus koduvägivallaga, soopõhise vägivallaga Portugalis on väga tähtis kõikidel tasanditel aast-, iga-aastane statistika kaebuste kohta, mis esitatakse politseile, kaebused selle kohta, kui raske on selliseid kaebusi registreerida, iga neljas naine on vägivalla ohver, kakskümmend kuus tuhat kaebust on esitatud politseile igal aastal. kolmkümmend naist aastal kaks tuhat seitseteist tapeti oma abikaasate või partnerite poolt. koduvägivald on avalik kuritegu ja see on põhjus, miks järjest rohkem äh, tullakse välja vaikusest ja ohvrid julgevad äh, rääkida, meil on toetusvõrgustikud koduvägivalla ohvritele, aga ka teistele ohvritele nagu äh, genitaalide muti-, moonutamine või teised vägivallaliigid, LGTB põhine vägivald näiteks. see on oluline kõikidel tasanditel, et äh, ohver, kus ohver asub meil on riiklik tegevuskava, parlamendil on siin fundamentaalne roll, sageli meil on kuulamised ekspertidega, et nad saaksid meid abistada seaduste koostamisel, kuid aastal kaks tuhat seitseteist oli kuulamine, mis sinnes Istanbuli konventsioonile, eesmärgiks oli kaitsta lapsi koduvägivalla eest, vanematepoolse vägivalla eest. konventsioon ütleb, et lapsi tuleb kaitsta kaitstes ka emasid, võttes vastu seadust, mis on vanemate vastutus, kui mõlemad, kui vanemate vahel on konflikt ja tekib vägivald, sest siis peamine ohver on tavaliselt lapsed. soopõhise eelarve võtsime vastu mitte ainult vägivalla osas, vaid kõikide võrdsuse, kõik, kõigis poliitikates võtame arvesse soo aspekti koduvägivalla eelarvet on tõstetud, on ka uus süsteem, kuidas edendada võrdsust, kodanikutunnet koolides. oleme ka näinud, et koolides saab õpetada kõike, seadused on tähtsad, kuid sellest ei piisa. muuta tuleb mõtlemist kui me ole, meil on vaprust minna piisavalt varakult koolidesse ja seletada lastele, et äh, suh-, suhtes ei pea teisi kontrollima ja selgitama tüdrukutele, et see ei tähenda allaheitlikkust, siis me võidame lahingu, kui me tahame lahingut võita ja me võidame, siis Euroopa Parlament peab olema tugev oma poliitikates meil peavad, peavad olema toim-, tugevad seadused ja samas äh, programmid, mis aitavad mõtlemist muuta. suur tänu ja nüüd härra Skripek Euroopa Parlamendist. No, ja sa tiež zapojím do tejto dobrej debaty, lebo hovoríme tu o vznešenom cieli. suur tänu, see on väga huvitav arutelu tundub, et ruumis on sisse lülitatud kaks mikrofoni, võib-olla võiks selle välja lülitada, mida kõneleja kasutab. me räägime vägivallast naiste vastu, laste vastu, vanade inimeste vastu, kuid peamine probleem on Istanbuli konvent-, konventsioon. mida see tähendab? milles see seisneb? kuigi peamiselt äh, on see suunatud naistele, on see ka vastuoluline. mitmetes riikides on probleeme Istanbuli konventsiooniga. konventsioon küll tegeleb naistevastase vägivallaga, aga tugineb see vägagi sooideo-, ideoloogial, mis äh, on vastuolus paljude inimeste põhimõtetega kaasa arvatud konservatiivsed poliitikud. me ei saa pidevalt rääkida sellest, kui hea dokument see on, kui paljud tema artiklitest on vastuvõetamatud ideoloogiliselt. Norras näiteks oli võimalik äh, inimestel näidata, kui äh, naeruväärne on soo põhine ideoloogia. riiklikusse seadusandlusesse tuua sellised mõisted, mis on vastuolus äh, riigi seadustega, kaasa arvatud selline mõiste nagu sugu, on ohtlik. ma kardan, et äh, sellega rikutakse lepinguid, Euroopa Liidu lepinguid see dokument ning äh, surve ratifitseerimiseks äh, tekitab inimestes pahameelt Kesk- ja Ida-Euroopas ja lõhestab Euroopa Liitu. ma arvan, et koduvägivald on teema, mis tuleb lahendada liikmesriikides, peab olema kaitse ohvritele, peab olema ennetustegevus ja kampaaniad, aga tähtis on kvaliteetsed seadused, liikmesriigid ei tohiks seda konventsiooni ratifitseerida. meil on vaja hoopis teistsugust, paremat dokumenti. koduvägivald on kohutav ja dramaatiline. aga viis, kuidas sellega tegeleda, on keskenduda armastavatele suhetele. härra Eider rääkis kahekümnest aastast äh, seadusandlikust tööst, mille tulemusena näitajad ei muutunud. see on ideoloogiline lähenemine. meil on hoopis vaja midagi muud peame tegelema reaalsete probleemidega. väga sageli vägivalla toimepanijad äh, pääsevad tänu teistele õigusaktidele. tuleb kuulata Kesk- ja Ida-Eurooplasi äh, ilma, ilma kristlike juurteta. meil ei ole vaja soopõhist ideoloogiat, mehed ja naised loodi võrdsetena on asju, mida naised oskavad teha paremini ja mehed, kes äh, hoolivad naistest, saavad nende eest head hoolt kanda. suur tänu! Mėly kolegos, čia yra Europos parlamentas ir gali būti įvairių nuomonių. Head kolleegid, me oleme Euroopa Parlamendis, kus arvamuste paljusus on täiesti tavaline mina tulen Leedust, Ida-Euroopa riigist ma olen katoliiklane, kuid sellegipoolest olen veendunud, et naistevastane vägivald on lubamatu, mitte seda kõigis liikmeriikides ja kõigis religioonides, nii et me peame kõik tegema selleks, et kaotada naistevastane vägivald läheme aruteluga nüüd edasi, nüüd saab sõna Rumeenia parlamendi esindaja. aitäh, mina olen Kesk-Euroopa Liidu äh, äh, riigi esindaja, mul on hea meel siin arutelul osaleda, Geraldine, Liis ja teised sõbrad on siin ka vägivallavastases võistluse, võitluse võrgustikust ja mul on hea meel teatada, et Rumeenia lisaks allkirjastamisele ka ratifitseeris Istanbuli kon-, konventsiooni ja nüüd me olemegi tegutsemas selle äh, jõustamise vallas, ehk siis äh, tegemas esmasesse ja teisesesse seadusandlusesse vajalikke äh, muudatusi, et see konventsioon üle võtta ajapuudusel teen paar märkust. siin on, oli juttu lähenemiskeelust muuhulgas ja artikliga viiskümmend kaks siis viiakse see kooskõlla, mis on meie seadusandluses, on juttu ka ahel, ahistamisest meil on ka seda seadusandluses mitmel, mitmes kohas käsitletud ja ka naiste vastane vägivald ja haridus ja nii edasi ja lisaks sellele ka siis varjupaikade toetamine on üks oluline aspekt. tahaksin öelda veel seda, et seaduste väljatöötamisel, ma olen jurist, ise on oluline silmas pidada, kuidas neid äh, seadusi hakatakse äh, rakendama ja seega õiguslik raamistik on oluline naistevastase, vägivallavastases võitluses ja me leiame siiski, et on tähtis äh, erinevaid meetmeid võtta, enne kui vägivallateod toime pannakse ja ka siia äh, paneme olulist rõhku. Äh, vabaühendused, kes siin kohal on ja ka minu riigis, teevad selles vallas tõesti tohutu, tohutut tööd, sooviksime neile tänu avaldada selle eest, kuna ma leian, et haridus on ennetustöös väga oluline element, see võimaldab diskrimineerimise ja äh, vägivalla tagajärgi äh, leevendada ja seda kõike ennetada ma arvan, et äh, vägivallavaba ühiskonna eest tuleb võidelda kõigi äh, vahenditega, kus naistel on samad õigused kui äh, meestel ja tuleb kõrvaldada kõik vägivalla ilmingud meie ühiskondadest ja vägivallavaba vaba elu on põhiõigus, kahjuks sajad äh, miljonid äh, naised ja tüdrukud äh, kannatavad vägivalla all kodus, riikides, kogukondades, konfliktipiirkondades ja nii edasi. Istanbuli konventsiooniga on meil võimalik võtta selle eest vastutajad vastutusele ja võidelda naistevastase vägivalla vastu. seetõttu on see sobiv platvorm dialoogiks liikmesriikide ja naaberriikide, meie naaberriikide vahel ja isegi Äh, täna on ju võimalus meil üksteiselt äh, õppida, infot vahetada ja see on suurepärane võimalus koostööks. lõpetaksin äh, sooviga, et me teeks kõik selleks, et vägivald lõpetada, kuna vägivald toob kaasa ainult uut vägivalda, aitäh! E, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna proua Valinale naiste õiguste komisjonist. presidenda, no bueno yo mm, aitäh. minu jaoks on väga ohtlikud mõnede siin viibivate saadikute kohatud, seisukohad Hispaania äh, allkirjastas ja ratifitseeris Istanbuli konventsiooni ja esimesest augustist aastast kaks tuhat neliteist on seda jõustatud. kas siis äh, kohtunikud pole seda läbi lugenud või äh, sulgeb valitsus oma silmad faktide eest? viitan siin kolleegi äsja selles sõnavõtule seoses siis äh, selle äh, kohtuasjaga, äh, selle karja üle siis, kus viis meest vägistasid ühe naise. ja neil oli ka varasemaid süüdimõistmisi ja kohtunik ei võta arvesse seda, mis äh, on Whatsappis, erinevaid äh, tunnistusi ja nii edasi, nii et antud juhul äh, mõistetakse kohut ähm, moraali tasandil hoopis ohvri üle. valitsused peavad seega rohkem jõupingutusi tegema selleks, et asjad edasi liiguksid. teinekord ei minda piisavalt kaugele, seitsmeaastane Angela, kes äh, tapeti näiteks äh, jäeti, oli jäetud ilma igasuguse järelevalveta, samas kui oldi kontaktis tema isaga, nii et esineb selliseid täiesti vastuvõetamatuid olukordi ja tuleb rohkem tegutseda e, koha peal. on tarvis seda direktiivi, millele viidata, aga tuleb ka jälgida, mis toimub koha peal mis puudutab naisi, siis tuleb e, minna kaugemale, vaadata kaugemale erinevatest ideoloogiatest näiteks äh, Hispaanias mm, on poliitikute hulgas palju äh, mehi ja naised peavad äh, seega sõltumatult ideoloogiatest selles võitluses oma jõud ühendama. tegemist on ju meie enesevõitlusega oma õiguste eest ja me peame äh, lõpetama äh, selle. ja siis on veel üks äh, asi seoses kohtunike nõukogu raportiga Hispaanias, kus on öeldud et, et üle üheksakümne protsendi tapetud naisest ei kannata nüüd füüsilise vägialla, vaid psühholoogilise vägivalla all. ja seda tuleb ka arvesse võtta, kus siis kohtunikud hakkavad äh, mõistma äh, kohut äh, ohvrite üle ja seda kõike ei valgustata ja mõnikord tekib ka küsimus, et miks tuleb üldse asjaolusid äh, päevavalgele tuua, kui meedia ja muud instantsid äh, hakkavad seejärel äh, inimest häbimärgistama. nii et meil on tarvis tõesti, et ka kohtusüsteem adekvaatselt toimiks, vastasel juhul me ei liigu edasi, vaid hoopis tagasi. aitäh! nüüd annan äh, sõna proua Freditas Vastopile, kes on Kreeka parlamendi liige. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχει από το 2006 νομοθεσία η οποία διό... Daamid ja härrad, aastast kaks tuhat kuus on meil äh, seadus, millega äh, võideldakse koduvägivalla vastu ja see seostub eh, eelkõige naistega. see on siiski soopõhine vägivald. selle ees ei tasu silmi sulgeda. see puudutab enamjaolt naisi. ja see puudutab siis ka eh, eh, vägistamist abielus ja seal on erinevaid meetmeid ette nähtud, on ka abiliin kakskümmend neli tundi ööpäevas ja on varjupaik, varjupaigad naistele ja lastele. ja meil on ka nõustamiskeskused, mida on äh, äh, finantseerinud äh, Euroopa Liit Ähm, meil äh, need, need äh, sätteid on äh, rakendatud, aga neid on ka kritiseeritud. me oleme üle võtnud direktiivi kakskümmend neli, kakskümmend neli aastast kaks tuhat kaksteist, selles aastal kaks tuhat seitseteist, mis puudutab diskrimineerimist erinevatel põhjustel, erinevatel motiividel nagu puue, sugu, veendumused äh, ja nii edasi ja mm, mm, lisaks on meil ette nähtud ka äh, hüvitamine ohvritele selleks on eraldi organ. me oleme ratifitseerinud ka Istanbuli äh, konventsiooni, see toimus seitsmeteistkümnendal novembril. konsultatsiooniprotsessid Äh, ka äh, äh, on juba alustatud ja aasta lõpus või järgmise aasta alguses hääletatakse vastava seaduse üle ja mul on väga hea meel teile sellest teada anda. Istanbuli konventsiooniga äh, seotult äh, äh, viiakse seadusandluse sisse teatavaid muudatusi eesmärgiga, et koduvägivalla, vägivalda puudutavates sätetes on silmas peetud ka siis samasooliste isikute kooselusid me oleme mm, keelustanud relvade kandmise ja oleme püüdnud paika panna ka teatud meetmeid nende sätete äh, rakendamise äh, seireks, et see statistikat koguda. aastal kaks tuhat kaks, kaheksateist tuleb lahendada äh, tugikeskuste äh, rahastamise probleem. me peame leidma raha kas riigieelarvest, tõenäoliselt äh, on meil äh, võimalik uusi programme alustada või siis tehakse Äh, seda vahenditest siis, äh, mis on kõigil konventsiooni ratifitseerinud riikidel. seadusandlus on eeltingimuseks äh, konventsiooni jõustamisel, kuid väga oluline on saada lahti erinevatest eelarvamustest seoses naistega, stereotüüpidest ja me suudame konkreetsete tulemusteni jõuda ainult siis, kui kogu ühiskond neid veendumusi jagab, aitäh! nüüd saab äh, sõna proua Aiuto naiste õiguste komisjonist. aitäh, järgmisel laupäeval on kahekümne viies november naistevastase vägivalla päev. koos äh, kolleegidega osaleme mitmetel üritustel. mina lähen äh, kooli, et äh, õpilastega rääkida, püüan neid julgustada, eriti tüdrukuid, andma teada vägivallategudest nagu öeldud, tuleb varakult alustada, tuleb äh, alustada koolides ja peab neile ka äh, selgitama, et äh, peab olema, inimene peab olema julge, et rikkumistest teada anda. Itaalias näiteks kaheksakümmend viis protsenti ohvritest ei, ei julge neid tegusid avalikustada, kuna vastavad Äh, vahendid ja seadusandlus on puudulikud. näiteks äh, varjupaiku ei ole piisavalt äh, maapiirkondades, linnades mm, küll on, aga väiksemates linnades, maapiirkondades neid piisavalt ei ole. mida siis ohvritel üle jääb? Nad lihtsalt vaikivad kui toimub ahistamisi, mis ei ole väga tõsised, aga võivad äh, sellisteks äh, muutuda, ehm, see võib lõpuks välja viia naise tapmiseni. siis äh, praegu on jah teatud, kaheksakümmend viis protsenti naistest ei anna niisugustest tegudest teada seega on tarvis äh, tõhusat äh, seiret, et äh, võetakse vastu asjakohased seadused parlamendis ja ma arvan, et kõik on sellega nõus. konventsiooni ratifitseerimine toimus Itaalias ühehäälselt, nii et tahe on ilmselgelt olemas, kõik on nõus, et selle teemaga tuleb tegeleda ja seega me peame ka jälgima, mis edasi toimub. seega ei tohi nõrgestada seadusandlust. kui konventsioon ratifitseeritakse, siis võetakse vastu või muudetakse seadusi ja pärast tuleb jälgida ka seda, kuidas neid seadusi rakendatakse, et need abistaks naisi ja neile kasulikuks ole, kasulikud oleksid. proua Juta, aitäh! nüüd saab sõna proua Verešnova Slovakkia parlamendist. <laughs> Thank you. Um, ďakujem vám uh, pekne za slovo aitäh! kuulsime erinevatest äh, naiste äh, kogemustest ja minagi tean üsna palju naissoost äh, vägivalla ohvritest. ma olen kakskümmend aastat abistanud tüdrukuid, kes on äh, langenud vägivalla ohvriks äh, näiteks peres oma isa poolt. Istanbuli konventsioon ei tohiks äh, nii-öelda meie vahel seista. kui mõnede riikide jaoks on see problemaatiline, siis äh, tõesti nende naiste ja tüdrukute nimel, keda me soovime kaitsta, me ei tohiks seda peale suruda nendele riikidele, ma mõistan äh, mõlema leeri argumente ja ma tervitan meie äh, justiitsministrit soovi eest, mida ta väljendas algat-, arv-, arvamuste vahet toetust pidada ja siin on nagu kaks koolkonda Slovakkias, ühelt poolt need, kes soovivad kiiret ratifitseerimist ja teised eksperdirühmad, kes ei soovi seda konventsiooni ratifitseerida. mina kuulun äh, sellesse teise rühma, ma abistan ka edaspidi vägivalla ohvreid nagu ma olen seda seni teinud ja loodetavasti te mõistate, et ma räägin siin oma kogemusest, kui ma ütlen, et see konventsioon ei ole äh, sobiv äh, viis äh, selle probleemi lahendamiseks. mõned eelarvamuslikult arvavad, et need, kes on konventsiooni vastu ei ole koduvägivalla vastu. Slovakkia on hiljuti kuriteo ohvrite kaitsmise seaduse vastu võtnud ja öö, valdav enamus parlamendiliikmetest hääletas poolt ja see seadus näeb ette ohvrite kaitse, sealhulgas ka naiste ja tüdrukute kaitse ning ka vajalikud rahalised vahendid selle tagamiseks. nõustamine, varjupaigad ja nii edasi on vajalikud ja ohvritele tuleb need võimalused tagada, kuid meie seadusandluses on see kõik juba olemas, aga jätkame seda arutelu, kuna see on demokraatlik. aitäh! naiste mm, komisjoni esindaja saab järgmisena sõna, suur tänu. sooviksin kõigepealt tänada neid, kes sinna osalevad, see on väga oluline arutelu. ja see on juba kaua kestnud, Euroopa Liit on äh, hästi edasi liikunud tänu Istanbuli konventsioonile tõsi, et äh, rakendusala suhtes on olnud teatud vaidlusi Euroopa institutsioonides, kuid äh, tuleks tagada selle võimalikult laiapõhjalise jõustamise. Äh, tõsi on, et seadusandlust tuleb kohandada ja selleks on tarvis selliseid rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ka Euroopa äh, teatavad äh, raamkokkulepped on äh, seda aja jooksul edendanud, kuid see instrument ei tohiks olla lihtsalt vabanduseks nendele, kes võtavad või kes ratifitseerivad konventsiooni, kuid mitte midagi edasi ei tee. sellest ei piisa, tahan ma öelda riikidele, kes äh, ei soovi äh, edasisi äh, tegevusi planeerida. konventsioon on, pakub teatavat tingimust, teatavat pakub teatavad tingimused, kuid need tuleb siis reaalses elus ka seaduste abiga ellu viia kuna vägivald ja naiste äh, surmad on ju reaalsus, nii et ma ei saa päris hästi aru nendest, äh, kes on selle vastu. kuid rõhutaksin ka seda, et äh, naistevastane vägivald on ebavõrd-, suurema ebavõrdsuse tagajärg, seda oleme näinud oma parlamendi töödes. võtame näiteks äh, võrdsete äh, võimaluste äh, instituudi andmed. Euroopa Liidus olukord on kas jäänud samaks või halvenemas nii palga kui ka töötingimuste alal, nii et kui me edasi ei liigu, siis me kas seisame paigal või hoopis liigume tagasi. ja mulle tundub, et äh, Euroopas äh, äh, on võimust võtmas patriarhaalne ühiskonnamudel. ja niisugune ideoloogia viib Äh, ka suurema vägivallani ja seda ka äh, kooseludes nii et äh, naiste ja meeste vas-, vahelist võrdsust tuleb tagada tõesti väga paljudes valdkondades. edusamme ei ole tehtud mitte sellepärast võib-olla, et me ei ole mitte piisavalt ambitsioonikad, vaid nõukogu tasandil on asjad toppama jäänud, kvoodid, ja emapuhkuse küsimused ja nii edasi äh, on kõik äh, niisugused teemad, mis on, mis ei ole nõukogust äh, kiirelt edasi jõudnud. nii et mul on siin üle, üleskutse, et avaldage survet oma valitsustele, et asjad nõukogus paremini edasi liiguksid. vastasel korral jõuame kuskile, meil on tõesti seda koostööd siin tarvis, et äh, tulevikus äh, võrdsuse vallas edusamme saavutada, aitäh! Dabar noriu suteikti žodžiu poniai, poniai Suzana Camarero Benites, Hispaania. nüüd saab sõna proua Benites Hispaania parlamendist. aitäh. nagu äh, Äh, Hispaania kongressi esindaja ütles, äh, tegeleti äh, selle probleemiga kõige kõrgemal ähm, tasandil kahe tuhandel kolme, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võeti meil vastu vastav seadus ja aastal kaks tuhat viisteist pandi paika ohvrite staatus seadusega, me muutsime ka lastekaitseseadust Hispaanias et lapsi paremini kaitsta, me oleme mitmel korral oma karistusseadustikku ähm, täiendanud, et siis need äh, Istanbuli konventsiooni sätted äh, üle võtta, näiteks äh, sundabielude ja ahistamise vallas aastal kaks tuhat neliteist ratifitseeris meie riik ka Istanbuli konventsiooni ja meil on nüüd sellest alates siis võetud mitmeid äh, meetmeid selle jõustamiseks. Mm, mõned on konkreetsemad, mõned on äh, haldusmeetmed meil on koduvägivalla vastane pakt, millest ka äsja juttu oli teatavasti on meil kahekojaline parlament, esindajate koda ja senat ja senatis samuti äh, võeti see pakt vastu, see on viimane etapp äh, selles menetluses ja see toimus siis tänu kõigi äh, poliitiliste rühmade ühisele jõupingutusele, me jättisime oma er eriarvamused kõrvale ja tõesti püüdsime selles vallas tõhusat koostööd teha. lisaks sellele, nagu öeldi, on meil üks miljard eurot mitmeks aastaks. senatis oli, võeti vastu kakssada seitse erinevat eh, meedet, mis eh, puudutavad siis kõiki olulisi valdkondi, meil on ka vastu võetud just nimelt seadusi uut, uue olukorraga kohanda-, kohanemiseks. lastekaitsepäev mm, on tulemas naistevastase vägivalla päev ja sellega seotult oleme me ka arutanud, kuidas alaealisi mm, siia kaasata ja Äh, selles äh, paktis on ka siis äh, silmas peetud teatud juhtudel lapsi ja noori, kuna me leiame, et tegemist on väga haavatava rühmaga. tihti on, avaldub vägivald just kontrolli näol, näiteks suhtlemise, suhtlusvõrgustike kontrollimisel, riietuse kontrollimine, tutvuste kontrollimine, nii et äh, on väga oluline, et me püüaks igal moel sellest vägivallatsüklist väljuda. ennetus on hariduse vallas äärmiselt oluline, seda juba mainiti, et lapsi tuleb harida, poisse ja tüdrukuid, kuid tuleb ka äh, uusi tehnoloogiaid kasutada, tuleb äh, õpetajaid ja ka lapsi koolitada selles vallas, äh, justiitsministeeriumi töötajaid, politseitöötajaid, sotsiaaltöötajaid, psühholooge ja nii edasi. meil on mitmeid kampaaniaid just lastele mõeldud ja nendes me äh, rõhutame äh, just äh, nende süü-, seda süüdlaste aspekti või süülisust. ja lõpetuseks ütleksin, et meil on terve hulk meetmeid, mis tugevdavad juba olemasolevat seadusandlust, et äh, isad ei kasutaks lapsi relvana ema vastu, näiteks äh, ei tohi äh, vanglas, ei lubata vanglas külastusi, kui on tegemist kriminaalmenetlusega ja külastused toimuvad ainult eraldi spetsiaalsetes äh, kohtades ja e, sellisel juhul ei ole ka võimalik äh, lapse jagatud äh, hooldusõigus. nii et siin on terve hulk erinevaid meetmeid laste ja noorte kaitseks. on ette nähtud ka tasuta õigusabi, lisaks sellele on ka psühholoogiline abi ette nähtud nii et seda vägivalla, äh, äh, vägivallatsükkel tuleb murda ka äh, noorte hulgas, nii et suur tänu selle tehtud töö eest, ma arvan, et meie oma riikides peame kõik veel palju vaeva nägema, et jõuaksime vägivallavaba ühiskonnani, aitäh! aitäh! paluksin teil rääkida veidi lühemalt, kuna meil on veel väga palju kõnelejaid äh, nimekirjas ja eriti palju aega meil ei ole. väga tore on, et te siin äh, jagate meiega oma paremaid äh, kogemusi, paremaid praktikaid, see on oluline nii Euroopa Parlamendi saadikutele kui teiste parlamentide liikmetele ja nüüd saab sõna Rumeenia esindaja. <clears throat> härra Korenak, Sloveenia äh, ratifitseeris äh, see äh, Istanbuli konvents-, äh, allkirjastas Istanbuli konventsiooni ja ratifitseeris selle kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning tahaksin lühidalt rääkida sellest, kuidas me rakendame Istanbuli konventsiooni. ja jätkan oma sõnavõtust sloveeni keeles, ütleb kõneleja. smo spremembe zakona o preprečevanju nasilja muutsime oma äh, kriminaalseadustikku, panime sinna sisse uusi sätteid, mis puudutasid sunniviisilisi abielu, sundabielusid ja inimeste jälitamist elektroonilise kommunikatsiooni kaudu ning äh, isikuandmete töötlemist ilma isiku nõuand-, nõusolekuta ja tegime ka teisi muudatusi. lisaks sellele võtsime vastu resolutsiooni, mis puudutas äh, rahvusvaheliste programmi võrdsete võimaluste kohta. see hõlmas erinevaid prioriteete, nagu näiteks null äh, tolerants naistevastase vägivalla suhtes äh, ja ka spetsiifilisemaid meetmeid meet, ja spetsiifilisemaid meetmeid selles ähm, valdkonnas võetakse äh, õigusaktiga, mis puudutab, äh, resolutsiooniga, mis puudutab äh, naistevastast vägivalda, mis võetakse varstu vas-, varsti vastu ja mainiksin ka teisi projekte, mis praegu, mida praegu Sloveenias läbi viiakse kõigepealt äh, naistevastase vägivalla vastane projekt ja teine projekt, mis on äh, suunatud veebipõhise naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla vastu ja üks vabaühenduse programm, mis äh, sellega tegeleb, üks vägivallavastane programm ja räägiksin ka statistikast, politsei statistikast. Sloveenias pärast ratifitseerimist väiksemad rikkumised, mis sisaldavad ka koduvägivalla elemente, nende arv on vähenenud, aga mitte eriti palju äh, äh, karistusõiguslikke rikkumisi, kus ohver on naine, seal on äh, olukord tõesti väga palju paranenud, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleegid! sellega me lõpetame oma kohtumise teise osa, kus juttu oli olukorrast liikmesriikides ja meie kõnelejate nimekirjas on veel viis kõnelejat, aga saame neile loodetavasti kõna, sõna anda pärast meie kolmandat, kolmanda osa sõnavõtte. meil on äh, olemas veel võimalus sõna saada nendel viiel inimesel, kes äh, kõnelejate nimekirjas on. kuna praegu meil rohkem aega ei ole, oluline on, et nii Euroopa Parlamendi saadikud kui liikmesriikide parlamentide saadikud sõna saaks. ja nagu ka Hispaania kolleeg ütles, on oluline, et teie koduriigist tegutseksite, survestaksite valitsusi, praegu on Eesti eesistumine, järgmisel aastal Bulgaaria eesistumine ning oluline on oma valitsust survestada, et äh, nõukogus äh, nende teemadega tegeletakse, äh, mitte ainult Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisega, vaid äh, ka muude õigusaktidega, mis on suunatud naistevastase vägivalla vastu. ja nüüd jätkame kolmanda paneeliga, Euroopa Liidu liitumine Istanbuli konventsiooniga ning paluksin poodiumile kõigepealt nüüd kõnelejad, tänan kõiki, kes osalesid teises arutelus. suur tänu teile. ja viimane mm, paneeldiskussioon algab kohe. Ir dabar noriu pakviesti, noriu pakviesti šitai diskusijai ponę e, ja palun nüüd äh, järgnevatel kõnelejatel tulla poodiumile, proua Liisa Oviir, Eesti Riigikogu liige, äh, Gülsün Bilgehan äh, Euroopa Nõukogust ja Laura Albu Euroopa Naiste Lobiorganisatsioonist. Thank you.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 is she has even mentioned this. I mean, she said that. Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę. Austatud kolleegid, alustame meie tänase arutelu viimase osaga. ja sõna saab proua Liisa Oviir. Eesti äh, Riigikogu äh, õigus- ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. palun, teil on seitse minutit aega. Madam Chair, members of proua juhataja, lugupeetud parlamentide saadikud, äh, daamid ja härrad. esmalt sooviksin tänada selle algatuse ja küllakutse eest võimaluse eest äh, rääkida sellest väga olulisest teemast. ja pean oma kõne oma emakeeles, eesti keeles. Istanbuli konventsioon võeti vastu aprillis kaks tuhat üksteist ja Eesti kirjutas sellele alla de detsembris kaks tuhat neliteist. praeguseks ajaks on üsna äsja ehk siis septembri lõpuga Eesti Vabariigi pre- äh,, parlament ka konventsiooni heaks kiitnud konventsiooni eesmärgiks on luua euroopa kus ei oleks kohta naistevastasel vägivallal selle üheski vormis ja selleks on loodud õigusraamistik et kaitsta naisi vägivalla eest et edendada naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust. eraldi on rõhutatult välja toodud üle euroopa endiselt liialt sageli esinev perevägivalla teema konventsiooni kohaselt ei ole peres toimuv vägivald pere siseasi vaid see on väga selgelt ühiskondlik probleem probleem millega riik peab täie tõsidusega ka tegelema perevägivalla probleemid on ka eestis tõsised viiskümmend protsenti meie inimestest on perevägivallaga isiklikult kokku puutunud ehk siis seda kunagi kas pealt kuulnud pealt näinud või olnud ise otsene osaline enamik Eesti elanikest küll taunib vägivalla käsu, äh, kasutamist abikaasade ja elukaaslaste vahel kuid, kuid kümne protsendi hinnangul on see mõnikord siiski paratamatu. veel selgemalt avaldub salliv mõtteviis ohvrite süüdistamises. ligi pooled, see tähendab nelikümmend protsenti Eesti elanikest peavad ohvrit perevägivallas osaliselt ka süüdlaseks. perevägivalla juhtumitest suurem osa, see on peaaegu seitsekümmend protsenti moodustab praeguste või endiste elukaaslaste või abikaasade vaheline vägivald perevägivalla toimepanejatest kaheksakümmend üheksa protsenti on mehed ja ohvritest omakorda kaheksakümmend kolm protsenti on naised enne konventsiooni ratifitseerimist viidi eestis läbi mitmed uuringud selleks et tuvastada konventsioonis käsitletavate probleemide ulatus ühiskonnas selle probleemide nende probleemide tõsidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läbi viidud uuringus pere ja naistevastase vägivalla ja ohvrite tervise kohta toodi välja et vaimset füüsilist või seksuaalset vägi- äh, vägivalda on oma kodus kogenud kaksteist protsenti eesti naistest see on hinnanguliselt kuuskümmend üks tuhat naist meie ühe koma kolme miljonilisest elanikkonnast oma kodus on füüsilist vägivalda kogenud kaheksateist tuhat nelisada naist ja seksuaalset vägivalda pea kümme tuhat naist arvestades ülalpool nimetatut on selge et spetsiaalselt naistevastase vägivalla ohvritele mõeldud teenuseid pakkuvad naiste tugikeskused on äärmiselt olulised andes võimaluse eemalduda ohtlikust situatsioonist aga õpetades ka oskusi andes võimalusi oma elutoas üles ehitada ning edaspidi elada juba vägivallatut või vägivallavaba elu 2016 aastal viidi eestis läbi ka uuring perevägivalla majandusliku mõju kohta uuringu kohaselt on perevägivallaga seotud kulud osaliselt riigi ja laiemalt ühiskonna kanda osaliselt inimese enda ning osaliselt tööandja kanda riik kannab loomulikult enamiku teenustega seotud kulusid kriminaalõigussüsteemis tervishoius sotsiaalhoolekandesüsteemis ja ja ja ja nii edasi ohvrid kannavad aga suuri suuri emotsionaalseid kahjusid majanduslikke kahjusid ja vaimse ning füüsilise tervisega seotud kulusid tööandjad aga umbes pooled kulud saamata jäänud majanduslikust kasust. lõpptulemusena on perevägivalla koguhind eestis sada kuusteist ja pool miljonit aastas ja lisaks sellele kõik need hävitatud elud mille taha konkreetset numbrit panna polegi võimalik just selle tõttu on selle teemaga tegelemine kuulutatud eestis ka politsei üheks peamiseks fookusteemaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguses saatis Eesti Vabariigi valitsus konventsiooni ratifitseerimiseks parlamenti. konventsioonile allakirjutamise ja ratifitseerimise vahepealsel ajal tehti mõned muudatused kehtivas seadusandluses, milledest olulisemad on seotud ohvriabi seaduse ja karidus, karistusseadustikuga. ohvriabi seaduse peamine muudatus puudutas naiste tugikeskuse teenuse õiguslikku regulatsiooni, regulatsiooni sätestamist seaduse tasandil. naiste tugikeskuse sisuks on liitteenus naistevastase vägivalla ohvritele ja muudatuste tulemusel on tagatud naistevastase vägivalla ohvritele juurdepääs teenustele aga ka teenuste jätkusuutlik rahastamine mille tõttu paraneb teenuste järjepidevus teenuste kvaliteet ja teenuste kättesaadavus. karistusseadustiku muudatusteks oli konventsioonis nõutavate kuid siiani eesti õiguses mitte sisaldunud kuriteo ja väärteokoosseisude loomine nendeks olid siis eelkõige naise naiste suguelundite moonutamine või selle äh, keelustamine, ahistava jälitamise ja sundabielude keelustamine ning seksuaalse ahistamise karistatavaks muutmine. avalikkuses pälvis muidugi enim tähelepanu just seksuaalse ahistamise regula-, regulatsioon. asudes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus parlamendisaadikuks, sattus üsna kohe minu kui värske õiguskomisjoni liikme ja komisjonipoolse määratud ettekandja lauale ka Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõu esialgset teksti ja seoses konventsiooniga plaanitavaid seadusmuudatusi läbi vaadates ja läbi töötades märkasin et seksuaalset ahistamist polnud esialgu planeeritud er-, eraldi reguleerida. põhjendusena nimetati et vastav koosseis sisaldub kehtivas õiguskorra, õiguskorras olles reguleeritud erinevates koosseisudes ja erinevates normides otseselt seaduses sellist terminit küll välja toomata üle-euroopalise naistevastase vägivalla uuringu järgi on tervelt viiskümmend kolm protsenti üle viieteistaastastest Eesti naistest kogenud oma elukaare jooksul vähemalt ühte seksuaalse ahistamisena käsitletavat seks- äh,, situatsiooni. sealhulgas kolmkümmend protsenti naisi on kogenud füüsilist seksuaalset ahistamist, see tähendab soovimatud puudutused, kallistused, suudlused. ja see on iga kolmas naine Eestis. see tähendab, et seksuaalne ahistamine on Eestis tegelikult liialt levinud ja see näitab ka seda et endiselt liialt aktsepteeritud ometi on tegemist ju teoga millel on ohvrile väga selged tagajärjed läbi mõju tema tervisele töö ja eraelule võrreldes siis uuringute tulemusi vägivalla kogemise osas kohtupraktikaga oli vaid üks sellesisuline kohtuvaidlus seni toimunud järeldus on et teema on selgelt äh, ebapiisavalt reguleeritud ehk siis kuigi teoreetiliselt võis seksuaalne ahistamine olla reguleeritud isegi karistatud ja keelatud kuid praktikas olid naised jäetud selles osas kaitseta. oma esimese seadusandliku initsiatiivi tegime selle tõttu just nimelt seksuaalse ahistamise reguleerimiseks ja hiljem tuli välja et see osutus äh, väga õigustatuks peale koosseisu vastuvõtmist ja jõustumist esitati politseile esimese kuus esimese kuuga viiskümmend avaldust seksuaalse ahistamise kohta. Istanbuli konventsioon võeti Eesti parlamendis kahekümnendal septembril käesoleval aastal vastu suurte hääle, suure hääleenamusega. aga ma saan aru, et see on tegelikult alles, alles algus. siiski on Eesti riik astunud suure sammu, näidates konventsiooniga ühinedes, et ta hoolib naiste õigustest vägivalla vabale elule, kaitseb ja abistab igati vägivalla ohvreid ja tegeleb vägivalla toimepanijatega ühiskonna mõttes on oluline et see teema arutelu on avatud erinevates foorumites erinevates aruteludes pidevalt käimas siiski ma tean et kuigi me oleme teinud suure suure hüppe ühiskonna teadlikkuse suurendamise osas ja selle läbi ka võrdsema ja turvalisema ühiskonna suunas on tegelikult tuleb vaadata seda mis on maailmas viimase paari kuu jooksul toimunud ja endale aru anda et suur tee on meil siiski veel minna aitäh Ačiū poniai e, Lizai Ovir, dabar noriu suteikti žodžiu poniai Gülsun Bilgegan, Euroopa. aitäh, proua Oviir. ja nüüd saab sõna proua Gülsun Bilgegan e, Euroopa Nõukogust, ta on äh, alaline raportöör naistevastase vägivalla teemadel. Merci, madame la president äh,, mesdames. aitäh, proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad ma näen, et siin on rohkem naisi kui mehi, aga kui räägitakse äh, naiste ja meeste vahelisest võrdsusest, siis äh, tavaliselt see ikka on nii, me oleme sellega juba harjunud. mul on väga hea meel täna teie äh, seas olla ja mul on väga hea meel, et mul on võimalus teiega mõtteid vahetada selle teema üle, mis on meile kõigile väga südamelähedane naiste vastase vägivalla vastane võist-, võitlus. Euroopa Liidu äh, välja saadetud äh, signaal äh, Istanbuli konventsiooni allakirjutamise näol on väga positiivne. see on äh, veel üks kivi äh, selles ettevõtmises, mille eesmärgiks on äh, juurida välja igasugune diskrimineerimine meie ühiskonnas. ning äh, Euroopa Nõukogus alates eelmise aasta oktoobrist olen ma alaline raportöör selle teema mm, osas ja olen ka mm, aastaid olnud mittediskrimineerimise komisjoni liige. see komisjon võttis hiljuti vastu Äh, dokumendi, mis puudutab äh, aval-, äh, seksuaalset ahistamist avalikus ruumis ja me valmistame ette dokumenti, mis puudutab sundabielusid, nagu te teate, on veel väga palju vaja teha ära naistevastase vägivalla teemaga seoses, kui võetakse vastu spetsiifilisi õigusakte peaaegu igal, kõikjal Euroopas on see probleem siiski väga levinud ja mm, muutused on aeglased. mina esindan Türgit ja minu koduriik on esimene riik olnud, kes selle konventsiooni alla kirjutas ja ratifitseeris ja see nimi tulenebki just esimese allkirjastanud riigi järgi mm. väga oluline on see, et mis toimub pärast, mida tehakse ära selle konventsiooni ratifitseerimisel, nagu Françoise Héritier eh, ütles, kes eelmine nädal suri, räägime loomusest, loomusest, mis meeste puhul on vägivaldne, mis eh, on domineeriv ja räägitakse ka eh, loomalikkusest, aga me eksime, tegemist ei ole loomuse, vaid kultuuriga, mis kutsub esile sellist vägivalda ja kuna tegemist on kultuuri küsimusega, on meil võimalik seda ka muuta. ja naistevastase vägivalla vastane võit taotlus ei tähenda seda, et me tahaksime perekonda hävitada. alates Istanbuli äh, konventsiooni jõustumisest äh, on äh, meil uus ähm, ähm, trump käes, liikmesriigid saavad ähm, tugineda konventsioonile õigusakte vastu võttes, tegemist on juriidilise abinõuga, ja kom-, konventsioonis on ette nähtud, on, nähakse naistevastast vägivalda ähm, inimõiguste rikkumisena ning äh, ohvrid on kõige olulisemas äh, kohas, äh, kõige olu-, ohvreid peetakse kõige olulisemaks ning oluliseks peetakse ka vägivallategude toimepanejate vastutusele võtmist. vaja on tõsta teadlikkust, et vaja on tegutseda, võidelda naistevastase vägivalla vastu, vaja on, et äh, liikmesriigid tegeleksid ennetamisega ja toetaksid ohvreid äh, õi-, olemasolevate õigusaktide korrakohase rakendamisega. Istanbuli konventsioon pakub välja rahvusvahelise raamistiku selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu. selles raamistikus on parlamendisaadikutel väga oluline roll ähm, artikli artiklis seitsme, seitsekümmend antakse parlamentidele oluline roll osalemaks äh, rakendamises, õigusaktide rakendamises, see on esimene kord, kui äh, li-, äh, parlamentide rolli sõnaselgelt tunnustatakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu konventsioonis, aga tõusetub küsimus, et kuidas parlamendid saaksid tõhusalt osaleda komis-, konventsiooni rakendamises ja hoolitseda sellest, et seda tõepoolest rakendataks. tuleb äh, meenutada, et milline on äh, parlamentide roll, õigusaktide vastuvõtmine. see on otseselt seotud Istanbuli konventsiooniga, äh, õigusakte hääletades on parlamendile ülesanne ähm, hoolitseda õiguskorra sidususe eest äh, ja täita neid kohustusi, mis tulenevad konventsioonist, seetõttu äh, vajadusel on vaja teha muudatusi õigusaktidesse, võtta vastu vajalikke õigusakte selleks, et äh, tagada rahvus-, riikliku õiguskorra kooskõla konventsiooni sätetega samuti on parlamentidel õigus hääletada riigieelarve üle ning äh, suur osa meetmetest, mis on ette nähtud Istanbuli konventsioonis, äh, omavad äh, ka rahalist mõju see näit-, puudutab näiteks varjupaikade loomist vägivalla ohvritele ja ri-, riigieelarve vastuvõtmisega seoses on parlamentidel ka väga oluline instrument käes parlamentide roll võimaldab neil hoolitseda selle eest, et need, et vahendid, mis on ette nähtud vägivalla äh, ohvrite aitamiseks, oleksid piisavad ja äh, parlamendisaadikutel on äh, võimalik kontrollida ka valitsuse tegevust, mina olen opositsiooni esindaja ning parlamendisaadikutel on selleks erinevaid instrumente. näiteks äh, me saame esitada pädevatele ministritele küsimusi avalikel istungitel ja parlamendisaadikud äh, saavad ka paluda teavet äh, komi-, äh, valitsuse võetavate meetmete kohta, selleks, et oleks võimalik kontrollida, kas nad on vastavuses konventsiooniga ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Nõukogu kutsus üles spetsiifilise struktuuri loomiseks liikmesriikide parlamentides, mis on siis komisjonid, mis tegeleksid inimõigustega, ja nende komisjonide hooleks oleks siis äh, jälgida selle üle, et äh, järgitakse äh, rahvusvahelisi õigusakte, mis käsitlevad inimõigusi, aga vaja on esitada küsimusi, vaja on saada nendele küsimustele vastuseid. veel üks Parlamentaarse Assamblee resolutsioon, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, rõhutas seda, kui olulised on rah-, liikmesriikide parlamendid selleks, et paluda äh, liikmesriikide äh, inimõigustega tegelevatelt organisatsioonidelt arvamusi. et see hõlmab ka mm, valitsusväliseid organisatsioone. Mm, niimoodi on võimalik saada äh, sõltumatuid nõu, mis võimaldab tõhusalt kaasa aidata Istanbuli konventsiooni rakendamisele ja sellest kõigest aga ikkagi ei piisa, oluline on see, et parlamendid saaksid otseselt osaleda äh, äh, Kriiviole esitatavate raportite koostamisel. Istanbuli konventsioonis on äh, liikmesriikide parlamentidele ette nähtud juurdepääs Kriivio järelevalvemehhanismidele. ja see käib Kriivio järelevalve alla ning oluline on, et parlamentidel oleks oluline roll Istanbuli konventsiooni rakendamise üle teostatavas järelevalves. ja lõpetuseks räägiks äh, parlamentide võrgustikust, äh, mis käsitleb naiste õigusega, õigust elada vägivallatult, mida ma juhin. meil on väga äh, viljakaid kohtumisi ekspertide ja parlamendisaadikutega mm, ja lõpp, lõpetuseks tahaksin meelde tuletada, et tänu Istanbuli konventsioonile on naistevastane vägivald Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil kõigis äh, vormides hukka mõistetud, aga äh, seda konventsiooni on vaja äh, rakendada, vaja on teha koostööd selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu, aitäh! aitäh ja nüüd on sõna proua Laura Albul Euroopa Naiste Lobiorganisatsioonist. aitäh selle küllakutse eest naistevastase vägivalla äh, rahvusvahelise päeva, rahvusvastase vägivalla vast-, võitluse päeval ähm, naist et lobi on suurim valitsusväliste äh, organisatsioonide Äh, orga-, valitsusväliseid organisatsioone ühendav äh, organisatsioon. Ähm, mina olen äh, Rumeenia naiste lobi juht. sel aastal tähistame Euroopa naiste lobi seirekeskuse kahekümnendat aastapäeva. tegemist on poliitilise organisatsiooniga, mis on olnud esirinnas teadlikkuse tõstmisel ning on teinud tööd selle nimel, et naistevastast vägivalda peetaks prioriteetseks meie poliitilistes tegevuskavades. kakskümmend aastat hiljem tundub, et naiste ja tüdrukute olukord Euroopas ähm, on äh, kahetine, esmapilgul tundub, et äh, meid võetakse tõsiselt, et me, et toimunud on olulisi poliitilisi arenguid ja mm, seda tänu, üksnes tänu Istanbuli konventsiooni olemasolule. sel aastal on kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat äh, tähistatud ka mm, naistevastase vägivalla võitluse aastana ning Euroopa Liit on allkirjastanud Istanbuli konventsiooni kakskümmend kaks aastat pärast äh, vastava platvormi vastuvõtmist on Euroopa Liit saatnud äh, sõnumi, et tõesti tahetakse võidelda naiste õiguste rikkumiste vastu, aga väga palju on veel vaja ära teha ning see on siis äh, tegelikkuse teine külg. ma ei korda siin üle statistikat, mida eelkõnelejad on juba maininud, aga ütlen, et meie Euroopa lobi äh, seirekeskuse kolmkümmend viis eksperti endiselt kritiseerivad olukorda, et äh, naised ei ole võrdselt kaitstud Euroopa Liidus. kahjuks äh, riikide õigusaktid ja poliitikad on väga erinevad riikide lõikes kõik olulised resolutsioonid, mis puudutavad naistevastast vägivalda, vägivalda, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament, muuhulgas septembris vastu võetud äh, resolutsioon on äh, teinud sama järelduse. sõltuvalt sellest, kus äh, naine elab, ta võib-olla ei saa juurdepääsu õigusemõistmisele või teda isegi ei kuulata, näiteks paljudes riikides ei ole mm, võimalik naistel äh, Äh, e-, e-, helistada vastavale abiliinile, äh, kui palju vaja, näiteid on meil vaja, äh, kui paljusid naisi tuleb vägistada või tappa selleks, et orga-, et Euroopa sel-, midagi muudaks selles olukorras. ning ähm, on üleskutse luua Euroopa koalitsioon naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vastu, ükskõik, kas tegemist on siis ähm, kodutute LGBT esindajatega või ähm, romadega. Äh, tegevust Euroopa Liidu tasandil on väga vaja selleks, et lõpetada selline olukord, tagada see, et äh, kõik naised ja tüdrukud Euroopa Liidus oleks kaitstud, saaksid elada vägivallatut-, vaba elu ja see peaks siis, seda tuleks arvesse võtta ka äh, Euroopa Liidu ratifitseerimisel. me tervitame äh, seda, mida on tehtud sel aastal, euro-, mida on teinud Eesti eesistumine, et see äh, teema on endiselt prioriteetne, et tehakse edusamme Istanbuli mm, Äh, konventsiooni ratifitseerimiseks ja käitumisjuhendi vastuvõtmiseks. naiste ja tüdrukute vastane vägivald on Euroopa äh, jaoks oluline teema, vaja on äh, ka poliitilist vastust sellele, nüüd on võimalus teha ühistööd selleks, et leida parimad viisid, kuidas rakendada Istanbuli konventsiooni, selleks, et ennetada naiste ja tüdrukute vastast vägivalda, kaitsta ohvreid, võtta vastutusele vägivallatsejaid seetõttu arutelu, mis toimub nõukogus äh, Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisega seoses, peaks minema sõnadest ja aruteludest kaugemale, äh, peaks minema kaugemale sellest, mis on Euroopa Liidu ainupädevus, me kutsume üles äh, nõukogu ja liikmesriike tagama seda, et Euroopa Liit ratifitseeriks Istanbuli konventsiooni järgnevate kuude jooksul, teeks seda võimalikult mõttekalt ja Euroopa Liidu äh, äh, pädevust võimalikult laialdaselt tõlgendades. E, Bulgaaria ja Austria siis järgnevate eesistujatena saaksid oma tegevust suunata niimoodi, et see toimuks võimalikult äh, kiiresti. me oleme tegelenud naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vastase võitlusega kakskümmend aastat, me näeme nüüd, et muutused on toimumas, aga me tõesti soovime tõelisi muutusi, mitte lihtsalt reformi mida me tahame? me tahame seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid tunnustaks igasugust meestepoolset vägivalda naiste vastu äh, vägivallana, mis toimub sellepärast, et naised on naised. mida me veel soovime? me soovime kõikehõlmavat Euroopa Liidu strateegiat selleks, et ähm, oleks võimalik anda abi kõigile naistest ja tüdrukutest ohvritele. ilma strateegiata ei ole eelarvet. ja meil on vaja ka tugevat Euroopa Liidu strateegiat naiste ja meeste võrdõiguslikkuse jaoks, selleks et äh, käsitleda kõiki struktuurilisi mm, mm, teemasid. nii et me kutsume üles sellele, et nimetatakse Euroopa Liidu koordinaator, eh, kes hoolitseks selle eest, et võideldaks, et lõpetataks naiste ja tüdrukute vastane vägivald, meil on vaja, kellel oleks mandaat selleks, et koordineerida erinevate institutsioonide ja organisatsioonide tegevust, toetada eh, neid tegevusi, mis toimub liikmesriikide tasandil, me soovime tõhusat konsulteerimist, jätkusuutlikku rahastust naise, naisteorganisatsioonidele, mis toetavad naisi ja tüdrukuid ning me soovime ka äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniaid Euroopa Liidu liikmesriikide ja kohalikul tasandil. Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis puudutab liitumist Istanbuli konventsiooniga, mida äh, äh hääletati septembris, mida toetas väga suur äh, hulk äh, saadikuid kõigist äh, parteidest, kõigist fraktsioonidest äh, Mm, kutsub samuti üles lõpetama naiste ja tüdrukute vastast vägivalda ning äh, võtma vastu õigusakte Euroopa Liidu tasandil selleks, et äh, võidelda vägivalla vastu. me kasutame võimalust äh, tunnustada kooraportööre proua Anna-Maria Corazza Pilti ning proua Talon Bonfoid nende pühendunud tegevuse eest. naistevastane vägivald ei ole abstraktne me räägime sellest ja nõuame, et Äh, süüd, süüdi ei oleks mitte ohvrid, vaid, äh, vaid vägivallategude toimepanijad, et häbi ei tunneks mitte ohvrid, vaid toimepanijad. Äh, see hashtag MeToo on näidanud, neid juhte on väga palju, nagu üks inspireeriv feminist ütles, ei ole sellist asja nagu hääletus on ainult vaikima sunnitud või need, keda ei taheta kuulata see on äh, eriti oluline nende naiste puhul, kes äh, on eriti haavatavas olukorras, nagu näiteks dokumentideta äh, migrandid või vaesuses elavad naised. vaja on tõesti teha muutusi selleks, et kõik, mida me soovime ellu rakendada ning ta-, tahaksin teid kutsuda konverentsile, mis käsitleb Istanbuli konventsiooni, mis toimub kuuendal detsembril ja see on ühisalgatus äh, koos Euroopa Nõukoguga ning palun jälgige ka meie äh, sotsiaalmeediat äh, nende kuueteist päeva jooksul, mis on pühendatud naistevastasele vägivallale me ei ela mingis te-, mingil teisel sajandil, vaid äh, aeg tegutseda on praegu. Äh, suur tänu. ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi raportöör proua Koratsevild, naistekomisjoni raportöör viieks minutiks. kohe nii palju. Äh, suur tänu kõigile kolleegidele, see on tõesti suurepärane võimalus oluline võimalus täna kokku tulla, ühendada jõud rahvusparlamentidega, kellel on tõesti väga tähtis roll ja vastutus Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisel. muidugi Euroopa Nõukogu on selle konventsiooni omanik ja suur tänu tõesti, Laura, et sa rääkisid sellest, et on nii kiire ja tahaksin avaldada tunnustust ka suurepärasele tööle, mida teeb kodanikuühiskond äh, selleks, et kaitsta ohvreid, selleks, et seda äh, Istanbuli konventsiooni reaalses elus igapäevaselt rakendada. paraku on see nähtus endiselt nii palju, nii levinud, nii äh, tolereeritud. täna kuuleme miljoneid tüdrukuid, naisi, kelle elu vägivald on laastanud. nii et loodetavasti saame öelda selgelt ja kõva häälega, nad, et nad ei ole üksi, et me hoolime. me näeme ka avalikes paikades, kodudes, aga ka internetis, sotsiaalmeedias, et sellest on saanud ülemaailmne fenomen, uued kuriteoliigid, äh, väljapressimine, see kõik äh, laastab nii palju inimelusid äh, hämmastav on see, kuidas äh, taga, kuidas ahistamine töökohtadel on nii laialt levinud. me oleme kõik äh, sõnatud, kui palju elusid, kui palju naisi kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi, eile ja täna kannatavad võimu kuritarvituste all, mida teostavad mehed. tahaksin tänada naisi, kes julgesid üles tõusta kõnelda, me teame nüüd, kui raske on hukkamõist, kui raske on minna kui, kui, kui läbi selle raske protsessi, läbi mälestuste, läbi häbi, ebamugavuse ja mõnikord isegi nained ei võta, naised ei võta naisi tõsiselt. selline on aga keskkond, aga nii see on kui äh, naine tahab karjääri, töökohta, kui ei mõisteta mängureegleid. see näitab, kuidas Istanbuli konventsioon kriminaliseerib, aga ka muudab mõtlemist, see võitleb seksismi stereotüüpidega, võimaldab kõigil ühiskonnaliikmetel austuse kultuuri üles ehitada naiste ja tütarlaste suhtes, nii et see kaasab mehed ja poisid see näitab, kui tähtis on süükoorem ja häbistamiskoorem ära tuua ohvrilt toimepanijale. me näeme, kuidas naised kogu, ikka veel arvavad, et nad on süüdi, kuidas neid äh, tehakse süüdlasteks, kuidas nad elavad häbis, äh, eraldatuses. ma tahaksin teile rääkida ühest hämmastavast juhtumist. laupäeva õhtul olin ma Rootsis. sajad teatrinäitlejad Stockholmis ja kõikides Rootsi teatrites lugesid ette meedias lugusid äh, naistest äh, ohvritest ja moto oli Me ei vaiki enam. selle nimi oli Silence Action, võib-olla paljud äh, on sellest kuulnud, ma pean ütlema, ma ei saanud pärast seda öösel magada, kuigi ma olin kursis nende asjadega. naised, kes on nõus minema politseisse, on oluline, et nad mõistavad usal-, et on usaldus, et on mõte seda teha, et on, on ka karistus ja on, e-, on võimalik edasi, on võimalik kuhugi pöörduda ja tänu se-, sellel Istanbuli konventsioonile on meil rangemad sanktsioonid võimalikud ja ja toimepanijate süü, süüdimõistmine on olnud juttu sellest, et enamasti on tegemist meeste vägivalla, armukadeduse, alkoholi, kättemaksu. oluline on see, et, et naine on liiga kaasaegne, on julgenud ära minna, liiga erinev või liiga tugev. tahaksin mainida ka aumõrvu see on üks kohutavamaid nendest kuritegudest, sest siis on perekondade kaassüüdlus, klanni kaasosalus ja ka naiste kaassüüdlus. on väga tähtis, et me koos kinnitame, et pole midagi, mis võiks õigustada vägivalda, ükski vägi, ükski kultuur, ükski traditsioon, ükski religioon ja peame vahet tegema religioonil ja religiooni tõlgendamisel kui on jutt naiste allasurumisest ja kuritarvitamisest. koos äh, nüüd oma kolleegi Kristiinaga oleme teinud jõupingutusi fraktsioonide üleselt, äh, liikmesriikide üleselt aastaid selleks, et Euroopa Liit liituks Istanbuli konventsiooniga. miks see oli nii oluline? sest tööriistakast on väga piiratud ja kui Euroopa Liit äh, liitub, siis äh, tõhustame me oma tööriistakasti, meil on sidusam õigusraamistik, on rohkem rakendusvõimalusi, nii et minu sõnum on, palun tehkem koos rohkem selleks, et liikmesriigid ratifitseeriksid, ma tervitan Eestit, Küprost, Saksamaad, kes, nii paljud liikmesriigid ei ole seda teinud. Te ütlesite, meil on probleemiks vääritimõistmine, mis on soo definitsioon ja tahaksin Euroopa Nõukogu ja kõiki kolleege kutsuda appi. vägivald naiste vastu on just äh, naiste vastu suunatud ja minu fraktsioon, terve Euroopa Parlament, äh, töötame koos teiega selleks, et meil oleks täis leppimatus naistevallase vägivast-, vägivalla suhtes. ačiū, ponia Grasa-Pilt ir dabar noriu suteikti žodžiu poniai Kristin Revo Dalion Bonfoa, Liibüa komiteto bendra. aitäh nüüd saab sõna proua Hovodelan Bonfoy, kes on libe komisjoni raportöör. aitäh, suur tänu panelistidele ja saadikutele, kes täna siin viibivad ja näitavad üles ühist huvi koos tegutsemise vastu. me näeme, et inimesed on hakanud rääkima ja meie peame asuma tegutsema ja selleks meil on tõesti tohutu vastutus ja äh, ähm, me olime proua Koratsa äh, pildiga kaasraportöörid äh, Istanbuli konventsiooni allkirjastamise resolutsiooni juures ja nüüd on väga oluline just jõuda ratifitseerimise etappi, et need nii-öelda kolm aspekti, mis on selle konventsiooni alustalad, ehk siis tõkestamine, kaitsmine ja eelkõige vastutusele võtmine kohalduksid asjakohaselt. kui meil ei ole äh, kõik liikmed konventsiooni ratifitseerinud, siis me ei saa seda ka äh, sobivalt rakendada. nüüd oleme jõudmas läbirääkimiste etappi siis käitumiskoodeksi äh, üle, mida siis Euroopa Liit saab oma pädevuste raames sellel tasandil ette võtta. ja meie Euroopa Parlamendis, äh, kes me oleme jälginud väga tähelepanelikult neid eelnevaid etappe, mis eelnesid allkirjastamisele, jälgime mm, tähelepanelikult, et Euroopa Liidul oleks laialdane pädevus Istanbuli äh, konventsiooni äh, kõigis valdkondades, et meil oleks võimalik tagada äh, kaitse kõigi naiste jaoks, kes elavad Euroopa Liidus või viibivad seal lisaks sellele me soovime, et Euroopa Parlamenti ja parlamendi liikmeid teavitataks läbirääkimiste kulgemisest, nii nagu toimus see ka varasemas etapis. sooviksin väga tänada Eesti eesistujat, kes Istanbuli konventsiooni äh, päevakorda tõstis ja ka ise riigina selle hiljuti ratifitseeris. Bulgaaria eesistuja seejärel Austria peaksid samamoodi neid jõupingutusi jätkama, kuna Istanbuli konventsioon peab olema prioriteediks meile kõigile, et lõpetada see täiesti talumatu olukord. mul on veel üks sõnum ka nendele liikmesriikidele, kes ei ole veel seni konventsiooni ratifitseerinud, neid on üksteist neid on tõesti liiga palju. ja tahaksin öelda ka mm, äh, midagi nendele riikidele, kes kahjuks on ähm, võtmas teatavaid meetmeid, äh, piiravaid meetmeid naiste suhtes, näiteks Poola möödunud nädalal Euroopa Parlament hääletas resolutsiooni üle, mis puudutas äh, põhiõigusi Poolas ja selles me täpsustasime, et naiste õigused kuuluvad inimõiguste hulka ja neid tuleb kaitsta äh, samamoodi ka Poolas äh, ning hetkel see nõnda äh, paraku ei ole nii et on tarvis, et liikmesriigid kõik selle Istanbuli konventsiooni ratifitseeriksid, on oluline, et Euroopa Liit läheks äh, lõpuni ja pandaks paika ka käitumiskoodeks sellega seoses ja Euroopa Komisjon peaks välja tulema õigusaktiga, äh, et meil oleks äh, üldine naiste kaitse õiguslik raamistik olemas, aitäh! E, e, suur tänu, e, proua Bonfoy. nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. Thank you very much. We end of the day, I will just suur tänu, oleme Äh, aruteluga lõpule jõudmas, tahtsin väga kiiresti lihtsalt anda väikese ülevaate selle äh, käitumisjuhise mm, mm, kohta. meil on olnud kaks päeva arutelusid eile ja täna iga-aastasel äh, inimõiguste kolokviumil ja seal arutati muuhulgas ka naiste õigusi ja naistevastase vägivalla küsimusi ja Äh, loomulikult oleme me äärmiselt äh, ambitsioonikad ja volinik Jourova härra Timmermans andsid sellest väga selgelt äh, tunnistust ja me soovime, et parlament aitaks meil liikmesriike veenda selles, et Istanbuli konventsioon ratifitseeritaks kõikjal, kuna me teame, et Te olete äärmiselt ambitsioonikad naistevastase vägivalla vastases võitluses. meil on äh, välja pakutud komisjonis ka käitumisjuhise tekst, nõukogu töörühmades seda praegu arutatakse e-, Eesti äh, eesistumisel te teate, et Euroopa Liidu äh, ainupädevus oli, oli piiratud, see kat-, mm, katab ainult äh, asüülireformi äh, ja äh, ohvrite õigusi. see pädevus ei ole muutunud ja selles raamistikus me praegu ka edasi tegutseme, kuid äh, me püüame jõuda praktilise jõustamiseni, mis oleks nii laialdane kui võimalik, nii et Euroopa Liit saaks äh, rääkida nii-öelda ühel äh, häälel ja anda soovitusi seoses raportiga, raportitega Gravios ja nii edasi, Grevios ja nii edasi ja see on töörühmades arutusel nõukogus. meil on olnud ka mõningaid äh, arutelusid, ma ei saa väga täpsemalt endast äh, veel rääkida, kuid äh, saan kinnitada, et me püüame saavutada seda, et tegemist oleks sellise praktilise tööriistaga, et kõik saaksid seda konventsiooni sobivalt rakendada me võtsime e, puudega e, inimeste käitumisjuhise siis vastava konventsiooniga seoses e, eeskujuks, me loodame, et see protsess kulgeb sujuvalt, loodetavasti Bulgaaria eesistumise ajal siis jõuame sellega lõpule, aga praegu ei ole mul rohkem midagi täpsemat selle kohta öelda. aga lisaksin veel, et Äh, äh, sellega ei äh, laiendata seda otsust ennast, seda on ka nõukogu kinnitanud, aitäh. suur tänu selle info eest, nüüd annan sõna rahvusparlamentide esindajatele, meil on kuus sõnasoovijat. kõik saavad äh, sõna, kuid meil on aega üheksa äh, minutit, äh, sest kuus kolmkümmend tõlgid lõpetavad töö, võib-olla on nad nõus viis minutit lisaks töötama, avaldab lootust juhataja. nii et palun piirduge kahe minutiga oma sõnavõttudes vastasel korral ma katkestan teid, Belgia parlamendi esindaja saab sõna. aitäh, püüan teha väga lühidalt. ilmselt vähem kui kaks minutit kulub minu sõnavõtuks, räägiksin olukorrast Belgias. juba aastaid on Belgia püüdnud aktiivselt võidelda soolise vägivalla vastu, kuna see on väga oluline võrdõiguslikkuse tagamisel. aastast kaks tuhat üks on äh, sellega äh, tegeldud, selleks on spetsiaalne äh, tegevuskava ja see hõlmab siis kõiki piirkondi ja kogukondi ja kaasab ka võrdsete võimaluste instituuti ja Äh, sellele on järgnenud äh, mitmeid äh, järgmisi kavasid kaks tuhat kolm, kaks tuhat viis, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. töömeetod mm, mm, rajaneb siis poliitikate parandamisel või täiustamisel, et äh, tagada parem äh, võrgõi-, võrdõiguslikkus. naistevastane vägivald on endiselt äh, probleemiks Belgias, mistõttu on meil nüüd viies riiklik tegevuskava, mille parlament ka kinnitas ja millega ähm, püütakse siis igat laadis soo, soolist äh, vägivalda äh, tõkestada ja eelkõige pööratakse siin tähelepanu seksuaalsele vägivallale. lisaks sellele on see täielikult kooskõlas Lissaboni äh, lepinguga selles osas, mis puudutab just naistevastast vägivalda ja koduvägivalda sooline ja, ja koduvägivald äh, avaldub väga erinevatel äh, kujudel, äh, sunnitud abielud, naiste suguelundite moonutamine, seksuaalne vägivald ja nii edasi. ja riiklik tegevuskava soolise vägivalla tõkestamiseks äh, tähendab seda, et ähm, Belgial on nüüd äh, laiapõhjaline lähenemine sellele probleemile, meil on äh, kuus laiemat eesmärki ja integreeritud poliitika, et võidelda vägivalla vastu, meil on nii kvalitatiivne kui ka kvantitatiivne lähenemine, meil on ohvriabi programmid. aitäh. aitäh, ma küll äh, palusin, et ei ületaks kahte äh, kaht minutit, rääkisite üle kolme minuti. jah, nüüd saab sõna härra Simalik head kolleegid. kõigepealt sooviksin äh, teid tänada äh, Vilniuses kevadel äh, toimunud kohtumise korraldamise eest, mis oli seotud Istanbuli konventsiooniga ja seal oli ka neid, kes ei toetanud seda konventsiooni Leedu parlamendi inimõiguste äh, komisjon pöördus äh, valitsuse ja äh, presidendi poole seoses konventsiooni ratifitseerimisega. valitsus on juba seisukoha võtnud, nüüd ootame presidendi seisukohta. kahjuks muudame me äh, seadusi ja teeme uusi otsuseid siis, kui äh, toimuvad äh, mingid õudsed sündmused, meil on olnud mõned väga ku-, kurikuulsad vägivallajuhtumid ja on selge, kes mida teeb, ehk siis meil on üsna selge õiguslik raamistik, kuid ei ole piisavalt finantsvahendeid. nagu kolleeg juba ütles, on meil kaks varianti, võib-olla president pöördub, pöördub põhiseaduskohtu poole või siis teine variant on ratifitseerida see konventsioon teatavate eranditega. aga tekib siis küsimus, et millised need erandid ja nende piirid on, kuna meil on parlamendis inimesi, kes on äärmiselt kriitilised selle konventsiooni suhtes. aitäh! ja nüüd saab sõna Jan Luleski, kes on Poola senati liige. aitäh! see on olnud väga asümmeetriline eh, diskussioon, nii-öelda meil on Poolas käimas arutelu keerulistel äh, teemadel seoses selle äh, konventsiooni ja selle tagajärgedega, kuivõrd äh, kardetakse, et see konventsioon, nagu ka mõned muud kokkulepped, võiksid ohustada perekonna terviklikkust Poolas. Poola pered kaitseb Poola põhiseadus ja äh, see rajaneb, pere rajaneb mehe ja naise liidul. Poolas aga ei ole meil sellist äh, lääne stiilis äh, kokkulepet, kus domineerib mees ja kui me räägime siin äh, vägivallast, siis ma arvan, et äh, Liisa Oviir tabas naelapea pihta, kui ta ütles, et äh, majanduslik vägivald on väga tervitatav aspekt selles konventsioonis. paljudes riikides on sedalaadi vägivalda võimalik äh, tuvastada ja seda kogu maailmas ja see väljendub äh, erinevatel viisidel. Poolas äh, on nelisada miljonit eurot, mis makstakse inimestele, kes peidavad end Euroopa teistes riikides, et oma kohustuste täitmisest pääseda. ja ma arvan, et ei ole võimalik harmoneerida ega äh, koordineerida tegevusi selle majandusliku vägivalla äh, äh, valdkonnas ja ma arvan, et seda aspekti tuleb märgatavalt tugevdada aitäh. nüüd saab sõna Claudette Butiek, kes on Malta parlamendi esindaja. kaks minutit, palun ärge seda ületage. Thank you, thank you, madam president. aitäh. mis puudutab koduvägivalda ja soolist vägivalda, siis meil on seadus aastast kaks tuhat kuusteist, me oleme ka allkirjastanud aastal kaks tuhat kaksteist Istanbuli konventsiooni ja selle ratifitseerinud aastal kaks tuhat neliteist. Mar-, Malta parlament arutab praegu ka ühte teist seaduseelnõu samal äh, teemal, mis siis täiendab aasta kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kuus seadust ja äh, sellega seatakse siis Istanbuli konventsiooni valguses teatavad uued kohustused ja määratakse ka rangemad karistused õigusrikkujatele. ja praegu on tegemist tõesti poliitilise tahte äh, avaldusega, ehk siis äh, sõnad äh, lähevad üle tegudeks. aasta tagasi tapeti üks naine, kes oli väga julge ja avalikustas teatud äh, tegusid. Roberta Metsalat ähvardati ja ähvardaja võeti ka vastutusele. ma arvan, et on ka, on hulgaliselt naisi, kes kannatavad vaikuses ja nad võivad loota, et ühel päeval siiski äh, pääseb õiglus võidule aitäh, nüüd saab äh, sõna viimasena proua Angela Guerra, Portugali parlamendi liige. aitäh võitluses soolise äh, vägivalla vastu ja vägivalla vastu üldiselt on Portugali tunnustatud tema heade tavade poolest ja meil on äh, erinevad äh, valitsused, äh, kes on rakendanud mitmeid tegevuskavasid selles valdkonnas. on ka leitud, et tuleb rohkem tagada koolitust naistevastase vägivalla Äh, teemadel ja nüüd meil on käsil viies äh, riiklik tegevuskava, millega alustati aastal kaks tuhat neliteist ja lõpeb selle aasta äh, detsembris. see ähm, puudutab siis erinevaid Portugali osalusi erinevates organites, ÜRO-s ja nii edasi ja eelkõige keskendutakse siin Istanbuli äh, konventsioonile. lisaks koduvägivallale äh, mainitakse ka muid vägivallatüüpe, äh, seksuaalset vägivalda, suguelundide moonutamist ja nii edasi, nagu öeldud, Portugal on esimene Euroopa riik, kes ratifitseeris selle konventsiooni ja tegi seda ühel, ühehäälselt see aitab kaasa ähm, ohvrite paremale kaitsele ja tõhusamale vastutusele äh, võtmisele ja äh, sellega tuleb ka ähm, paremini äh, teavitada kohtunikke ja muid õigusvaldkonna töötajaid ja tagi, tagada muid tugimeetmeid ja ka meie karistusõigustikku viidi sisse vajalikud muutused aastal äh, kaks tuhat kuusteist ja naiste suguelundite äh, moonutamine kriminaliseeriti äh, ja määrati, määratleti siis ka ahistamise ja jälitamise koosseisus, see kõik on olemas nüüd Portugali seadusandluses, kuid väga oluline on ka inimeste mentaliteedi, äh, suhtumise äh, muutmine, ehk siis palju on veel jäänud ära teha koordineerimise ja koostöö valdkonnas ja siin saab kindlasti Euroopa Liit kaasa aidata, aitäh! Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės padirbti Äh, suur tänu äh, tõlkidele, ütleb juhataja, et nad töötasid äh, viis lisaminutit. nüüd on viimane sõnasoovija Fabrizio Giuliani Itaalia parlamendist. Eh, sì, grazie presidente Brincavisciut. aitäh. aitäh. minu kolleegid juba Äh, siin rääkisid, kui olulised ja mõjukad on olnud äh, ratifitseerimine me, äh, sealt meie koduriikides ja kui oluline on luua siduvaid õigusakte ja mm, kui oluline on see, et soopõhist vägivalda peetakse inimõiguste rikkimiseks ja et seostatakse soovivist vägivalda ähm, soolise võrdõiguslikkuse puudumisega, tegemist on küsimustega, mis puudutavad inimväärikust, äh, inimese puutumatust ja äh, see tee naiste äh, vabaduse suunas on samuti väga oluline aspekt uus äh, naistevastase vägi, asi naistevastase vägivalla puhul on äh, see reaktsioon vabadusele, mis ähm, naised on saavutanud, tegemist ei ole enam õiguste omandamisega, vaid õiguste kaitsmisega, et ühiskond kaitseb naiste õigusi. et alati, kui me räägime naistevastasest, vastasest vägivallast, ei räägi me mitte ainult inimõiguste rikkumisest, vaid mm, ja see puudutab kõiki riike, kogu Euroopat ning seetõttu saan ühineda teiste kolleegide nõudmisega, see puudutab ettepanekut, et komisjon tuleks välja direktiiviga, kus määratletakse naistevastase vägivalla mõiste ja kuriteo koosseis. ma loodan, et Euroopa Liit ratifitseerib ka äh, Istanbuli konventsiooni ja et see protsess lõpeb varsti. aitäh! tahaksin südamest tänada kõiki kolmandas äh, arutelus osalejaid, tänan Eestit äh, selle eest, et e-, Eesti eesistumise ajal ratifitseeriti Istanbuli konventsioon tahaksin loota, et Bulgaaria ja Austria tegelevad äh, selle teemaga edasi, et teised võtavad eeskuju. ja sooviks tänada mm, kõiki äh, liikmesriikide parlamentide esindajaid, Norra parlamendi esindajaid, väga tore, et saime kokku tulla ja ühiselt äh, mõelda selle üle, kuidas me, meil õnnestuks välja juurida see ähm, see äh, õudus, mis naisi tabab, ma soovin teile kõike head äh, edasiseks. Äh, kõneleja tänab tõlke, tänatakse ka sekretäriaati, sellega on koosolek lõppenud ja naiste õiguste komisjoni liikmetele tahan öelda, et järgmine koosolek on neljandal detsembril kell neli pärastlõunal. head õhtut kõigile!